ja saite kohvigi juua ja kohata sõpru ja pidada kasulikke läbirääkimisi, arutelusid ja nüüd on siis meie tänase ürituse teine eh, istung ja ma tahan siin tervitada proua Donata Vivantit, kes on Euroopa Puuetega Inimeste Föderatsiooni asepresident ja mina olen Adam Košak ja mina olen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 selle üle, et ma saan siin kohtumisel töötada samamoodi, nagu ma töötan Euroopa Parlamendi töistel kohtumistel. aga nüüd ma palun, et te maha istuksite ja kuulaksite meie sõnavõtjad, et kõik tõesti oleksid nüüd siin võrdses seisus ja täna on ju tõesti suurepärane üritus, me saame nii paljukesi üheskoos siin töötada. nii et täna pärastlõunal me arutame seda, kuidas kriisist üheskoos välja tulla. niisiis on just õige aeg alustada, sest meie esimene kõneleja saabus äsja, nüüd anname tal võimaluse koht sisse võtta. Eh, signore e signori, sono eh, anch'io daamid ja härrad, ka mina olen väga õnnelik äh, ning mul on suur au olla täna siin ning äh, seda meie pärastlõunast äh, sessiooni kaasjuhatada. me oleme koos juba väga palju võitlusi läbi teinud, kaitsmaks inimeste õigusi ma ei hakka nüüd aega väga palju ära võtma, ma tuletan teile meelde, et pidage ajast kinni ning pidage meeles see, et see kirg, mis paneb teid rääkima nii palju kui võimalik, äh, ei ole siiski väga hea, palun äh, pidage lugu ka nendest inimestest, kes pärast teid peavad äh, rääkima. nüüd ma rohkem aega ei raiska ning annan kohe sõna sotsialistide fraktsiooni esimehele Hannes Vobodale, palun. Grazie, mille grazie suur tänu teile. kallid kolleegid, ma tahan tänada kõiki neid, kes tegelesid selle väga tähtsa konverentsi korraldamisega. kas on tõlkeprobleemid? kõik toimib ahah, the subtitles seem not to work. tundub, et subtiitrid ei ole ekraanile tulnud. kas ma peaks jätkama või ootame pisut? ootame minutikese.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 So, so I think we can, we can... niisiis näib, et võime jätkata. niisiis, kallid kolleegid, mul on suur hea meel, et te olete siin ja ma tahan tänada kõiki, kes on aktiivselt tegelenud selle tähtsa ürituse korraldamisega. sest tõesti, see nõuab väga palju tööd ja pühendumust aga on ülimalt tähtis, et te olete nüüd siin. Euroopa Liit on kaasav liit. ta annab kõigile võimaluse, vähemasti Euroopa Liit peaks olema selline liit, kes annab kõigile võimalused ja olema kaasav liit. artikkel kakskümmend kuus Euroopa Liidu põhiõigude hartas näeb ette, et puuetega inimeste õigusi tuleb austada ja nad peavad saama kasu nendest meetmetest, mis tagavad nende sõltumatuse, sotsiaalse ja ametialase integratsiooni ja osalemise kogukonna elus. see on tsitaat nüüd artiklis kakskümmend kuus, see tähendab seda, et puuetega inimestel on samasugused õigused nagu kõigil kodanikel, aga selleks, et tagada need õigused Äh, on vaja Euroopa Liidul pöörata erilist tähelepanu nendele paljudele probleemidele, millega puuetega inimesed silmitsi on ja sellepärast äh, Euroopa Liit äh, ei ole ainult liit sõnades vaid liikmesriigid, kohalikud kogukonnad, kohalikud omavalitsused on need, mis tegelikult moodustavad Euroopa Liidu ja need tasandid peavad kinni pidama ka eh, puudetega inimeste õigustest. nii et meie eesmärgiks on saavutada see, et puuetega inimestel oleks samasugused valikuvõimalused ja samasugune kontroll oma elu üle nagu inimestel, kellel ei ole puuet. jah, meil on nüüd viies aasta käimas suur majanduskriis ja kriisiolukorras just kõige kaitsetumad ühiskonnas tunnetavad oma nahal seda, kui valitsused kulutusi kärbivad. sest need inimesed on kõige rohkem sõltuvad just eh, riiklikest teenustest ja nemad on need, kes kõige rohkem kannatavad, puuetega inimesed kannatavad kõigepealt selle olukorra eest, mille nema, mida nemad ei ole tekitanud aga puuetega inimeste õiguste kaitse sellepärast ongi veelgi aktuaalsem ja tähtsam kui kunagi varem. ja minu fraktsioon ja minu kolleegid teistestki fraktsioonidest siin Euroopa Parlamendis eh, võitleme selle vastu, et kasinusmeetmed liiga ranged ei oleks. ja et surve neile, kes on kõige halvemas olukorras, eh, väheneks ja eh, meil on niivõrd palju konventsioone, muuhulgas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja teisedki dokumendid. ja see on väga tähtis, et me mitte ainult ei loeks neid konventsioone, vaid et need ka me ellu rakendaksime. Euroopa Liit peab rakendama puuetega inimeste õiguse konventsiooni nüüd ellu. Euroopa Liit on ju selle ratifitseerinud eh, aga eh, nagu näiteks kogukonnas eh, koos elamine ja kaasav haridus on need teemad, millele tuleb ennekõike tähelepanu pöörata. me ei tegele mitte ainult finantskriisiga, vaid ka inimõiguste kriisiga, sotsiaalse kriisiga ja eelarve puudujäägid liikmesriikides üha kasvavad ja meil on vaja leida siin lahendus ja meeles on vaja pidada seda, et miljonid inimesed on nende protsentarvude ja äh, numbrite taga. Nemad on need, kes kõige rohkem kannatavad vöörihma pingutamise poliitika tulemuste käes. Nad on kõige ebasoodsamas olukorras ühiskonnas. nii et mu daamid ja härrad, ma tahaksin nüüd lõpetada oma väikese sõnavõtu mõningate isiklike kogemuste kirjeldamisega. mina olin Viinis aastaid tegev sellega, et tegelesin linnaplaneerimisega linna arengu küsimustega. ja olin ka väga aktiivne tervishoiusektoris. ja mul tekkis nii palju sõpru ja kolleege vabaühendustes, kes võitlevad just puuetega inimeste õiguste ja võimaluste eest. minu jaoks ei ole need lihtsalt poliitilised deklaratsioonid, minu kogemus Viinist näitas mulle, et me üritame väga palju ära teha selleks, et parandada puuetega inimeste elutingimusi, aga see ei ole piisav, sugugi mitte piisav, mida me oleme ära teinud. nii et ma arvan, et meil on vaja see kaasamise põhimõte kogu aeg silme ees hoida, anda võimalus kõikidele, mitte ainult deklaratsioonides, vaid ka reaalsuses ja mõnikord unustatakse ära kõige tähtsamad küsimused. väga tähtis on see, et te olete praegu siin. väga tähtis on see, et te alati tuletate meile meelde oma vajadustest ja sellest, et meie peame aitama neid, kes vajavad meie abi, sest poliitika ju selle jaoks ongi, aitamaks neid, kes vajavad abi. mõnikord poliitika aitab neid, kellel ei ole abivajadust, aga äh, poliitika eesmärk ei ole see, tuleb ikkagi abistada neid, kellel on tõelised vajadused ja asi ei ole rahas. kui ma kuulen, et äh, keegi äh, kuskil kaugel sotsialistidest, näiteks Briti valitsus äh, äh, tahab nüüd äh, nii palju rahasummasid äh, maksustada ja kui nüüd väike osa nendest maksusummadest, mida pannakse, võetakse suurtelt firmadelt, lähevad puudustega inim-, puuetega inimeste toetamiseks, siis on see väga õilis eesmärk e,. nii et see tuli praegu minu südamest, mis ma teile ütlesin. ma tänan selle suurepärase ürituse korraldajaid. Eh, nüüd aga ma paluksin, et EDF-i president kommenteeriks seda, mis ta just kuulis, aitäh. Thank you. aitäh. ma tean, et me oleme oma ajakavast juba maha jäänud ja ma tean ka, et äh, üks meie äh, presidentidest peab varsti lahkuma. nagu ma juba tükk aega tagasi ütlesin, on väga oluline et Euroopa Parlamendi fraktsioonid ühendavad jõuda selle nimel, et puuetega inimeste õigused muutuksid nähtavamaks. puuetega inimeste õigusi tuleb sagedamini panna Euroopa Parlamendi ja kogu Euroopa Liidu tegevuskavva. ma teavitasin härra Svobodat, et et Euroopa Puuetega Inimeste Foorum saadab kirja kõigi fraktsioonide juhtidele Euroopa Parlamendis, tõenäoliselt siis järgmise aasta alguses, ja seal palutakse kutsuda kokku siis äh, kõigi fraktsioonide juhtide kohtumine Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi äh, juhtidega, et me saaksime seal arutada seda resolutsiooni, mille me täna heaks kiidame ja vaadata, kas me saame selles resolutsioonis kirjas oleva ellu rakendada nii kõigis Euroopa Liidu institutsioonides kui ka parlamendis. me peame arutama seda, mida me oleme siin täna juba arutanud härra Svoboda ja härra Schulz täna hommikul, äh, parlamendi president ütles, et puuetega inimesed äh, maksavad kriisi eest, mida nemad ei ole põhjustanud. säästumeetmed äh, on minu sõnul puuetega inimeste põhiõiguste rikkumine, nende õiguste rikkumine, mis on kirjas ÜRO puuetega õiguste inimes-, puuetega inimeste õiguste konventsioonis sel ajahetkel, kus poliitilise süsteemi usaldusväärsus, kus demokraatliku süsteemi usaldusväärsus Euroopas seisab suurte raskuste ees, on äärmiselt oluline, et me vähemalt selles valdkonnas üritame lõhet ületada, et me läheme üle sõnadelt tegudele, suur aitäh, ning me võtame arvesse teie pühendumuse, mida te näitasite üles mitte ainult täna, vaid kogu oma varasema tegevuse jooksul samuti, aitäh! Köszönöm szépen az EDF el... Suur aitäh! Tahaksin tänada äh, puuetega inimeste foorumi direktorit nende täiendavate märkuste eest ja toetan täiesti seda, mida ütles ka sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja. mul on väga hea meel tervitada siin nüüd ka Rahvapartei asepresidenti proua Wortmann kooli ning tahaksin paluda, et ta kõneleks meile kümne minuti jooksul äh, selle, nendest teemadest, mida me täna siin Euroopa Puuetega Inimeste Parlamendi raames arutame. If you, if you allow, I just want to yeah. make a positive kui lubate, vastaksin sellele, mida ütles härra Varda Kastanis. loomulikult äh, me oleme nõus tema ettepanekuga ja ma olen kindel, et proua Wortmann kool on täiesti nõus, et tegemist on tõesti küsimustega, mis vajavad äh, käsitlemist ning me tõesti ootame kohtumist teiega, et arutada siis juba neid konkreetseid samme, mida me puuetega inimeste heaks saame teha. suur aitäh! Thank you uh,, Hannes and uh ma tänan, Hannes, ja tänan kolleeg Kosa, lugupeetud eh, juhataja, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. ligipääsetavus ei ole abstraktne probleem, vaid eh, väga konkreetne probleem, mis puudutab eh, iga kuuendat kodanikku meil. on kaheksakümmend miljonit eurooplast, kellel on mingisugune puue ja kui me Ehm, mõtleme vanema elanikkonna peale, siis need arvud nende hulgas on isegi suuremad. üks kolmest eurooplasest üle seitsmekümne viie aasta vanusena on mingi puudega, mis mingil määral kammitseb neid ja see arv on karta, et kasvab veelgi ma loodan, et minu mikrofon töötab, mulle näis vahepeal, et ei tööta. nii et üks kolmest eurooplasest, kes on üle seitsmekümne viie aasta vana, eh, on kitsendatud mingist puudest, mis tal on ja see eh, inimeste hulk eh, kasvab veelgi, kui meie elanikkond vananeb. see tähendab tegelikult kahte asja. kõigepealt elukvaliteedi teema selliste isikute jaoks ja meil ühiskonnas on vastutus üles näidata solidaarsus nende inimestega. aga sama tähtis on see, et need kodanikud ei saa täiel määral anda oma panust ühiskonda ja see on kõigi meie jaoks suur kaotus. ja kui tohib siin üks ana, üht analoogiat tuua, kakskümmend aastat on Euroopa integratsiooni tuumaks olnud ühtne siseturg meil on tagatud neli peamist vabadust, kaupade, teenuste, kapital ja isikute vaba liikumine sellel turul, tuginedes sotsiaalsele õiglusele, austusele ja võrdväärsele kohtlemisele. Euroopa Komisjon oma direktiivides ja määrustes ja Euroopa Kohus oma lahendites ja Euroopa Parlament oma raportites esindab Euroopa rahvast. me oleme võidelnud nende tõkete ja lünkade vastu, mis meil ühtsel siseturul on ja siin ma tahaksin rääkida nendest mittetariifsetest barjääridest, mis eksisteerivad, näiteks diplomite vastastikune tunnustamine üksteise normide, standardide tunnustamine, üksteise toodete tunnustamine. ja siin ma tulen oma analoogiate juurde tagasi, ligipääsetavus jääb kõige suuremaks mittetariifseks tõkkeks miljonite inimeste jaoks, kes ei saa tõhusalt tööd teha ja sellepärast ei saa anda oma panust anda ega saa ka tulu meie ühtsest siseturust ega saa ka korralikult funktsioneerida meie ühiskonnas Eh, mida me oleme teinud kapitali, teenuste ja kaupade heaks, ei ole me veel korralikult ära teinud meie inimeste heaks ja meil on vaja rohkem siin vaeva näha. ma olen veendunud selles, et sellest peab saama meie kõigi prioriteet. meie Rahvapartei eh, perekonnana, Euroopa Rahvapartei eh, leiame, et inimeste vaba liikumine on Euroopa Liidu fundamentaalseid põhimõtteid. Rumeeniast me võtsime vastu manifesti mõni kuu tagasi ja seal me ütleme seda väga selgelt ja siin ma tsiteerin, on vaja tegutseda kollektiivselt selleks, et edendada hästi toimivat tööturgu, mis tagab tööhõive ja võimalused ja kõige tähtsam, tagab äh, suurema osaluse äh, tööturul ka noortele ja vanematele inimestele, naistele ja sisserännanutele, samuti inimestele, kellel on puue. rahvapartei fraktsioon siin parlamendis on olnud väga aktiivne ja tegelenud puuetega inimeste probleemidega. ja siin ma tahaksin kiita kiita härra Košat, meie kolleegi, kes on siin presiidiumi laua taga täna. tema ja teisedki meie kolleegid on aidanud meid meie igapäevases parlamenditöös eh, olla tähelepanelik nende inimeste murede suhtes, kellel on puue ja seda väga konkreetsetel teemadel. ja sama tähtis on see, et me usume, et puuetega inimeste isikute õigused peavad olema mm, väga selgelt ellu viidud ka vast-, kui me rakendame ellu strateegiat kakskümmend kakskümmend. see eh, strateegia on, mis peab meile tagama majanduskasvu ja töökohad. ja see strateegia peab olema kõiki inimesi kaasav strateegia. nüüd puuetega inimeste probleemid ja kuidas nendega tegeleda. Euroopa Parlament on siin õnnelikul kombel väga ühendatud oma seisukohtades ja nagu härra Vardakas Taanis ütles, väga tähtis on, et me oma jõud ühendaksime üle kogu parlamendi, aga samuti, et me ühendaksime oma jõud kodanikuühiskonna esindajatega, vabaühendustega, teiega, sest üheskoos me tõesti suudame olla tugev jõud ja meie parlamendis oma resolutsiooniga oleme öelnud, et me tahame rohkem elukestvat õpet, rohkem sotsiaalset kaasatust, rohkem paindlikkust pensionile jäämisel, et oleks võimalik hoida piisavalt palju aktiivseid inimesi endiselt tööturul ja meie leiame, et vanemate inimeste tööhõivepotentsiaal ja ka puuetega inimeste potentsiaal tihtipeale ei leia ärakasutamist ligipääsetavus peab muutuma normiks. mitte ainult meie majanduses, aga äh, kogu ühiskonnas tervikuna. kui te lähete kuhugi hotelli, ükskõik siis kus Euroopas, siis te ei esita omale küsimust, et kas seal on ikka soe või külm vesi või et kas ikka tualettruum äh, on äh, numbritoas. see on norm, aga paraku ei ole normiks tänapäeval veel see, et kõigile hotellidel oleks ligipääsetavus. ei ole ka normiks see, et ametiasutustes, koolides, ülikoolides või äh, rongijaamades, bussijaamades on korralikud ligipääsuteed puuetega inimestele ja tagajärjeks ongi sotsiaalne tõrjutus ja see ei ole absoluutselt vastuvõetav tihtipeale on ka puuetega inimeste palgad madalamad, kui nad tohiksid olla. ja põhjuseks on ligipääsetavuse puudumine tihtipeale ja sellepärast on väga tähtis, et meie tulevastes investeeringutest me kohe algusest peale võtaksime arvesse ka selle, et tuleb tagada ligipääsetavus. siin Euroopa Liidus on meil selge roll, on vaja luua Eh, üle-euroopalised normid, sest vastasel korral on meie turud killustatud, liikmesriigid hakkavad kehtestama omaendi norme ja tihtipeale ei ole need omavahel kokku sobivad teiste liikmesriikide omadega ja Euroopa Liidu õigusaktidest pluss on see, et ta muudab juurdepääsu kaupadele, teenustele palju odavamaks, sest on tagatud mastaabisääst. ettevõtted ettevõtjad tegutsevad ratsionaalselt ja tahavad ära kasutada neid võimalusi, mida üle-Euroopaline turg neile pakub, sest sellega nad teenivad kasumit. ja sellest saate ka teie kõik kasu ja sellepärast ma arvan, et Euroopa ligipääsetavuse akt on just tõenäoliselt õige lähenemisviis, meil on vaja selgeid eh, reegleid ja ühist lähenemisviisi ja eh, neid ülesandeid ei saa panna vabatahtlikus korras äh, osalistele, need peavad olema kohustuslikud. kui me õpime USA-st, eh, USA-s on puudega inimeste akt alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend olemas. me tõesti näeme, kuidas selline reguleerimine aitab. ta loob õiguskindluse äriühingutele ja need saavad teha investeeringuid, mis on suunatud tulevikku. ja on vaja ka, et siis olemasolevad õigusaktid viidaks kooskõlla selle uue õigusaktiga samasugust lähenemisviisi on vaja Euroopa Liidus. kuuskümmend aastat on Euroopa Liit olnud rahu ja heaolu ja vabaduse ala miljonitele inimestele. ja nüüd on meil käes kriis, aga kui me vaatame aastate taha, siis me oleme tõesti muutunud edu sümboliks maailmas ja sellepärast me peame ka täna näitama, et Äh, riigid suudavad ühise hüve nimel koostööd teha ja ma olen kindel, et ka praegustel aegadel me suudame näidata, et meil on olemas suutlikkus muuta kriis jälle, ähm, tulla kriisist välja ja asuda kasvuteele. aga see on võimalik ainult siis, kui me koos tegutseme. asi ei ole ainult kaupades ja töökohtades ja majanduses. võib-olla olulisemgi veel meie kõigi jaoks on see, et me isegi saime Nobeli eh, preemia, mis tunnustab meie saavutusi vabaduse ja rahu alal. aga me peame olema enda vastu ausad. me ei ole ikka veel ära teinud eh, piisavalt palju selleks, et meie puuetega inimesed ja vanemad inimesed oleksid ka kaitstud ja et see oleks normiks. täna eh, on meil vaja teha uus ja otsustav samm ka siin. Euroopa Liit peab muutuma liidriks ja inspiratsiooniks teisteks, teiste jaoks. me ei ole veel nii kaugel, aga te võite Rahvapartei toetusele loota, kui te seda eesmärgi taotlete. ma tänan teid ja soovin teile edu! köszönöm alelnök asszonynak. aitäh, tõepoolest proua aseesimees, tänan teie panuse eest ning tänan, et te ka ajagraafikust kinni pidasite. nüüd aga tahaksin anda sõna EDF-i presidendile Janis Vardas Kastanisele. me oleme nüüd kuulanud väga täpset esitlust, väga üksikasjalikku esitlust es,, üksikasjalikku esitlust, milline peaks olema ligipääsetavus. EPP asepresident, aseesimees on öelnud, milline peaks olema äh, ligipääsetuse akt, et see peaks olema kohustuslik. ning me oleme juba nõus selles osas, et äh, me peaksime sellega ühinema et peaksime jõud ühendama. meie ees äh, on varsti, on algamas kaks tuhat kolmteist ning me peame sel aastal lõpetama väga mitmed olulised teemad. me peame lõpetama ära strukturaalfondi määrusega töö ning äh, seega peaksid kõikide kõikide puuetega inimeste õigused olema eh, austatud ning arvesse võetud. Euroopa Parlamendis eh, on meil vaja arutada läbi eh, õigusandlus, mis kolmandal detsembril siis komisjoni poolt välja pakuti ning me üritame ka parlamendi poolt saada toetust ning proovime muuta seda laia, laiemaks, tõhusamaks, nii et see kataks äh, ka enda alla teenused äh, ning internetileheküljed. Euroopa Liidu ligipääsetavuse aktiga tullakse välja aasta keskel, nii et äh, meil on palju, mille kallal koos töötada, ma tänan teid ning eelnevatele kõnelejatele ma juba seda ütlesin, ütlen teilegi, et me saadame kõikidele liidritele kirja, kõikide fraktsioon, par-, parlamendifraktsioonide ju esimeestele, et me kohtuksime eh, et minna edasi ning eh, saada kuidagi hakkama selle praeguse kriisiajaga Teie hääle kuulmine, samasuguste häälte, arvamuste kuulmine on äärmiselt oluline meie töös, see aitab meid äh, ning aitab ka puuetega inimesi ning nende peresid, kuna nad peavad üle terve Euroopa Liidu olema äh, silmitsi erinevate väljakutsetega, aitäh! Ähm... aitäh, nüüd aga annan ma sõna Ines Kristina Zuberile, kes on tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni eh, aseesimees parlamendis, palun uh,. Muchas gracias uh,. Eh, Jui. suur aitäh. suur aitäh, ma kavatsen kõnelda hispaania keeles uh, Äh, sellepärast et portugalikeelset tõlget ei ole. ei, näib, et portugalikeelne tõlge siiski on olemas. või, või, või ei ole või siis, kui ei ole, siis mind diskrimineeritakse, igatahes ma üritan siis äh, anda endast parima ja kõnelda hispaania keeles. kõigepealt äh, tahaksin tänada tänase ürituse korraldajaid, minu arvates on see väga oluline üritus ning tahaksin kõnelda paarist asjast ja mitte ainult tööst, vaid ka oma kodumaast. me praegu räägime väga palju kriisist, minu kodumaa Portugal on kriisis väga palju kannatanud. ning selle kriisi tagajärgi on tundnud kogu Portugali ühiskond aga loomulikult puuetega inimesed kannatavad rohkem kui teised. tahaksin teile selgitada, et aasta tagasi selles komisjonis, mille liige mina olen, täpsemalt siis tööhõivekomisjonis, tegi, käsitlesime me raportit, mille koostas minu kolleeg Adam Koosa. selles raportis räägitakse sellest, kui oluline on see, et säästumeetmed ei mõjutaks negatiivselt puuetega inimesi minu arvates on see aspekt tõesti väga oluline, samas äh, suhtun mina asjadesse pisut pessimistlikumalt. ma arvan, et äh, säästumeetmete poliitika mõjutab inimesi ja iseäranis mõjutab see puuetega inimesi Äh, loomulikult mõjutab see poliitika ka teisi, näiteks töötajaid, sealhulgas ka neid inimesi, kellel on puuded. ka nemad pole säästupoliitika tagajärgede eest kaitstud ning üldiselt äh, tekitab see, tekitavad need meetmed raskusi kõigile inimestele säästumeetmete tulemus on see, et on vähendatud äh, nii puuetega inimestele suunatud teenuseid kui ka teistele inimestele suunatud teenuseid, nii et, et kannatavad tegelikult kõik. Äh, eksisteerib suur lõhe äh, nende ametlike vahendite vahel, mis on probleemide lahendamiseks olemas puuetega inimestel ja tegelikkuse vahel ning see lõhe muutub üha suuremaks. miks? ma arvan, et äh, olukord muutuks radikaalselt, kui meie hoolitseksime selle eest, et puuetega inimeste õigused oleksid tõesti riigi poolt tagatud. ja just nimelt riigi poolt ja, ja mitte mingisuguse heategevusorganisatsiooni poolt, sest siin on kaalul ka inimeste väärikus. ma arvan, et kui me kõneleme sotsiaalsest ebaõiglusest, kui sotsiaalne ebaõiglus muutub hullemaks, siis äh, sotsiaalsed õigused ja töötajate õigused üldiselt on midagi sellist, äh, mida ühiskond ei tohi kärpida, sest see mõjutab kõigi kodanike Äh, elujärge. ma toon mõningad näited sellest, mis minu enda koduriigis on toe-, toimunud ja kuidas see on mõjutanud äh, puuetega inimeste olukorda. valitsus on teinud eelarves kärpeid ning äh, nende kärbete tulemu-, tulemusena on puuetega inimesed kannatanud Äh, inimeste puuete astmed on erinevad ning äh, ohtu on sattunud kõigi äh, puuetega inimeste sotsiaalsed õigused, sõltumata nende puude astmest. näiteks kui pensionid külmutatakse, siis ka in-, külmutatakse ju ka invaliidsuspensus, pensionid, mida makstakse nendele inimestele, kes ei ole suutelised töötama Eh, enamik nendest inimestest saab vähem kui nelisada eurot kuus. ning see mõjutab vägagi tõsiselt nende elukvaliteeti. näiteks kui suurendatakse makse, siis see mõjutab samuti puuetega inimesi ja täpselt samamoodi mõjutab puuetega inimesi ka sotsiaalteenuste ja toetuste kärpimine. me räägime kärbetest, mida on tehtud avaliku sektori kulutuste vallas. aga me peaksime kõnelema ka nendest kärbetest Äh, mis ähm, äh, viivad äh, selleni, et puuetega inimestele mõeldud näiteks kirjanduslikke teoseid jääb vähemaks, neile korraldatud avalikke üritusi jääb vähemaks, kärbitakse ka neid summasid, mis on mõeldud selleks, et ähm, hooned puuetega inimestele ligipääsetavaks muuta. niisiis ei ole võimalik rääkida kõikehõlmavast ühiskonnast, kaasavast ühiskonnast, kui sotsiaalteenuste vallas tehakse nii suuri kärpeid? me tegelikult ei aita kaasa sellele, et rakendatakse ellu ÜRO konventsiooni ja ma vabandan, kui kellelegi ei meeldi see, mida ta kuuleb, aga ma räägin asjadest nii, nagu nad on me oleme praegu äh, sattunud olukorda, kus me ei ole enam suutelised probleeme lahendama, siin on tõsised vastuolud. ma arvan, et kui jutt on tööst, kui, siis kui meil oleks rohkem sotsiaalse kaasatuse programme, mille abil me saaksime paremini integreerida tööturule puuetega inimesed siis oleks olukord parem. kui me aga oma praegust poliitikat ei muuda, siis see lõhe, mis eksisteerib õiguste vahel, nii nagu nad äh, konventsiooniga on tagatud ning tegelikkuse vahel, muutub üha suuremaks. ning me ei saa seda muuta, kui me ei muuda oma poliitika ajamise viisi. aitäh! Grazie, vicepresident! aitäh, äh, aseesimees, nüüd aga annaksin sõna kohe Alan Foorile, kes on EDF-i täitevkomitee äh, liige, palun. daamid ja härrad, kallid sõbrad, täna hommikust saadik äh, oleme me kogu aeg tõdenud, et majanduskriis on üha rohkem muutunud inimõiguste kriisiks. samas Euroopa Liit ning tema liikmesriigid on äh, sõlminud Euroopa Liitu puuetega inimestega äh, lepingu, kui nad on alla kirjutanud äh, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile. niisiis, mida me peaksime tegema selleks, et seda konventsiooni tegelikkuses ellu rakendada? selleks, et kriisist välja pääseda, me peame mõtlema, kuidas me saaksime paremini ära kasutada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. kõigepealt Euroopa Liidu institutsioonid peavad Äh, vastu võtma mitmeaastase finantsraamistiku, äh, mis arvestaks investeeringutega sotsiaalse sfääri, sest niimoodi võiksime välja tulla sotsiaalsest ja majanduslikust kriisist ning samuti tuleb eraldada piisavaid vahendeid struktuurifondidesse ning äh, Äh, võimaldada kõigil nendest fondidest osa saada. selleks, et äh, tulevastest struktuurifondidest saaks näiteks rahastada juurdepääsu äh, puuetega inimestele ning toetada investeeringuid sellistesse projektidesse, mis edendavad üle-euroopalisi trans-, juurdepääsetavaid Euroopa transpordivõrke. me peame välja töötama konkreetsed indikaatorid koguma andmeid selleks, et meil oleks paremat, parem info selle kohta, kuidas kriis on erinevaid sotsiaalseid gruppe mõjutanud ning üritama kriisi lahendada sellest vaatevinklist. Euroopa Liit peab välja töötama sotsiaalsete investeeringute programmi, mis tugineb sotsiaalsetele inimõigustele ja mittediskrimineerimisele ning arvestab kõigi nende kohustustega, mis Euroopa Liit endale ÜRO konventsiooniga on võtnud. meil on vaja pikaajalisi sotsiaalsete investeeringute programme, sotsiaalteenuste poliitikat, poliitikat, mis võimaldaks meil luua kaasavama ühiskonna ja ka jõukama ühiskonna. tuleb toetada äh, minimaalse sotsiaalkaitse nõuet, äh, mida on nõudnud Rahvusvaheline Tööorganisatsioon äh, ning selge, selgelt tuleb kirja panna põhiõigused inimõiguste vallas, sealhulgas ka juurdepääs põhilist, põhilistele teenustele, samuti juurdepääs haridusele ning Äh, ju, äh, puuetega, tuleb arvestada sellega, et puuetega inimesed on äh, palju suuremas vaesuse ohus kui need inimesed, kellel puuset ei ole ning tuleb tagada nendele inimestele põhiteenused, sealhulgas ka siis tervishoiuteenused ning peamine põhimõte, millest me saaksime, me peame lähtuma sellest, et äh, meie tegevuse jaoks on oluline puuetega inimeste sotsiaalsete ja majanduste, majanduslike õiguste ellurakendamine. meie, kes me esindame siin puuetega inimesi, meie, meie ülesanne on kaitsta inimõigusi Äh, me peame kaitsma ÜRO konventsiooni puuetega inimeste õiguste kohta. lugupeetud saadikud, Euroopa Parlamendi saadikud, teil on suur kohustus, te peate selle konventsiooni ellu rakendama ja vältima seda inimõiguste kriisi, aitäh! suur aitäh! Äh, selle sõnavõtu eest. meie äh, tänase pärastlõuna äh, esimene osa hakkab lõpule jõudma. varsti jõuame sisuliste sõnavõttudeni delegaatidelt, aga enne kui me nendega alustame, tahaksin paar asja omalt poolt lisada tahaksin teile luua pildi sellest, kuidas Euroopa Parlament ja mina ise koos teistega, kuidas meie siin kõikide fraktsioonide tasandil ja ka puuetega inimeste foorumi raames üritame inimesi kaasata, kuidas me üritame neid kaasata äh, õiguste kehtestamisele. sellepärast, et miski ei toimi, kui me ei kaasa inimesi, kui me ei kaasa puuetega inimesi oma eesmärkide saavutamisse. mina ise töötan Euroopa Parlamendis, ma olen Euroopa Parlamendi saadik. ning see näitab äh, selgelt, et äh, sõltumata sellest, milline on inimese puue, kui puuetega inimesed tahavad ja on valmis äh, siis saavad nad väga edukalt osaleda seaduste koostamise protsessis. koos kaasjuhatajaga äh, tahaksin nüüd alustada äh, arutelusid ning annaksin sõna härra Orsile, kes on äh, EDF-i täitevkomitee liige. Eh, in attesa di Eriko Olsen. kuna me ootame praegu Erik Olsenit, kes on EDF-i täitevkomitee liige, siis eh, mina EDF-i asepresidendina tahaksin eh, samuti midagi ütelda. meil on tegemist väga olulise küsimusega, kriisist väljatulek, mida see tähendab ning kuidas on võimalik seda teha ilma et me kannataksime selle tagajärjel, ilma et kannataksid ehm, puuetega inimeste õigused, äh, saaksid kannatada. praegusel hetkel on see veel teadmata konventsioonis, ÜRO konventsioonis on see kõik sätestatud. üks moodus, kuidas kriisist välja saada, on see, et me muudame oma mõtlemist ning kuidas me suhtume puuetega inimestesse. me peame väärtustama seda rikkust, mis on näiteks ka noorte ja laste juures, kes on, kes on samuti puuetega, nad on meie ühiskonna jaoks suur riik, tulevikus. me nõuame konkreetseid investeeringuid, on vaja teha jõupingutust, veel lisapingutust selleks, et vastasel juhul me loome juurde puudeid ning me ei ole vastanud äh, iga inimese abipalvele. meil oleks vaja abi intensiivistama, intensiivistada ning vastasel juhul, kui me abi intensiivista, siis äh, kogu see koorem langeb tulevad, tulevastele põl-, põlvkondadele. nii et kriisiks väljasaamiseks on vaja kõikide e, puuetega inimeste kaasamist äh, ühiskonda ning on vaja osalust eh, ning samuti puuetega inimeste organisatsioonide osalemist, et nad töötaksid välja poliitikat ning moodused eh, tuleviku jaoks, et meie tulevikus ei oleks mitte keegi kõrvale jäetud või hüljatud. nüüd ma aga rohkem aega ei raiskaks ning eh, me alustame aruteluga ehk siis täiskogu aruteluga. esimene isik, kes mul siin nimekirjas on, kes saab sõna, on Erik Olsen, palun. Äh, paraku teda aga ka saalis ei ole, seega me läheme edasi, vabandage, kui meil on siin nüüd päevakorras mõningaid muudatusi, sellepärast et mõned isikud peavad kiiremas korras ära minema, seega ma annan praegu sõna eh, Pirko Malamägi, kes on Soome delegatsiooni liige ning järgmisena on Slevedin Kovatš-Agnes, Ungari eh, puuetega inimeste esindaja, palun. Eh, vi chiedo a samuti, kui te eh, rääkima hakkate, siis palun andke märku, kus kohas te olete, et kaamera saaks teid eh, kaadrisse, aitäh. On behalf of the Finnish Soome puuetega inimeste foorumi nimel tahaksin ma vastata sellele küsimusele, kuidas kriisist välja tulla täna hommikul me alustasime sellest, et me rääkisime vajadusest et vajadusest, et Euroopa ligipääsetuse akt oleks tugevam ja jõulisem. oma kogemusest me teame, et Euroopa Liidu tasandi õigusandlus äh, muudab riikliku, riikide tasandil õigusandlust ning samuti seda, kuidas me mõtleme ning töötame seega me loodame, et Euroopa ligipääsetavuse akt paneb paika kõik meie ootused ja lootused ning teiseks äh, oma kogemusest lähtudes tahaksime välja tuua selle, et ÜRO konventsioon ja selle tegelik rakendamine on üks põhilisemaid instrumente, kuidas kriisist välja tulla. sest ÜRO konventsioon on meie ühiseks aluseks, kuidas luua selline Euroopa, kus kõik puuetega inimesed saavad oma panuse ühiskonnaellu anda. Nad saaksid osaleda hariduses, tööhõives, saaksid olla ka meie siseturul, ühisturul tarbijad. nii et kui me räägime moodustest, kuidas kriisist välja tulla, saa-, me, me tulla tagasi äh, ÜRO konventsiooni äh, sätestatu juurde. minu enda riigis paraku oleme endiselt veel ratifitseerimisprotsessis ning me loodame, et me saame sellega niipea kui võimalik valmis. ning lõpetuseks Euroopa Liidu mittediskrimineerimisõigustik, puuetega inimeste liikumine osales äh, tugevalt selles, et ehitada välja Euroopa moodus, parandada praegust mittediskrimineerimisõigusraamistikku ning me ootame pikisilmi edasisi parendamisi ning äh, selle raamistiku edasist parandamist seda vajatakse väga ning see on puudu väga paljudes riikides, nagu näiteks minu riigis, kus äh, õigusloomeline mm, progress on aeglustunud, eh, seda märkimisväärselt, selle põhjuseks on praegune kriis, kuid vastuseks kriisile eh, minu arvates on seesama eh, vastus, mis on paigas juba ÜRO konventsioonis, mitte midagi meie kohta ilma meie osaluseta, aitäh. aitäh, nüüd on aga sõna Tšekledin Kovlatšil Agnesele, ma vabandan, kõneleja vabandab äh, häälduse pärast ning äh, järgmine kõneleja valmistub aitäh, viimase viieteistkümne aasta jooksul oleme näinud äh, positiivselt järk-järgulist paranemist äh, õigusloome äh, juures selleks, et luua võrdsed võimalused, kuid meil on olnud ka väga palju probleeme, mis on äh, valitsuste poliitika tõttu poliitikate tõttu ka veelgi enam harve, halvenenud, me oleme näinud tagasiminekut ning see tähendab seda, et puuetega inimesed on olnud kõige suuremate kaotajate hulgas. ning äh, riikide eelarved on äh, olnud väga suurte kärbed, kärbete all, eriti sotsiaalteenuste osas ning puuetega inimestele makstavad toetused on, osad on peatatud täielikult, teised on aga kärbitud ning kui me vaatame neid äh, ressursse, mis meil alguses oli paika pandud puuetega inimeste tööhõive suurendamises, ka neid on vähendatud ning äh, praeguste töökohtade vähendamine ei ole olukorrale kaasa äh, aidanud äh, kohe mitte sugugi. tööhõive määr on äärmiselt madal ning palgad, sissetulekud on väiksemad kui miinimumpalgad ning seega Euroopa Liit ning liikmesriigid samuti peab välja tulema innovatiivsete lahendustega, mis oleksid kohapeal rakendatavad, meil on vaja uut ähm, eesmärgile suunatud süsteemi, rehabilitatsioonisüsteemi, meil on vaja äh, sotsiaalabi ning teisi abi, mis aitaksid meil tööhõivet suurendada. sellepärast, et me ei räägi siin sellest, et me ähm, teeme heategevust, vaid me räägime investeeringutest, millest me pärast saame kasu, saame dividende. seega me tahame, et puuetega inimesed hakkaksid tööma, tööle äh, avalikul tööjõuturul ning me tahame, et meil oleksid innovatiivsed äh, poliitikad kasutusel selleks, et äh, puuetega inimesi aidata. ning praegu on õige aeg minna sõnadelt tegudele üle ning hakata konkreetsete algatustega pihta, aitäh! Eh, aitäh, nüüd on aga sõna Kristos Nastasele, kes on Kreeka puuetega inimeste esindaja ning Vakrav Klaža Tšehhi Vabariigist on järgmine kõneleja, palun. Kristos Nastas. Kristos Nastas, palun. kirja pöörde aitäh, president äh, äh, härra EDF-i president, daamid ja härrad, Eurosa-, Euroopa Parlamendi saadikud. minu kodumaa Kreeka äh, on täna silmitsi ühe suurima majanduskriisiga, mis meid on tabanud teisest maailmasõjast saadik. Need inimesed, kes kõige rohkem kaitset vajavad, see tähendab puuetega inimesed eh, ja seda eriti nendes riikides, millest me oleme praegu väga palju kõnelnud, aga on eh, jäetud saatuse hooleks. poliitikud ja poliitilised organid on need inimesed jätnud saatuse hooleks. me kannatame troika otsuste läbi Äh, puuetega inimeste liikumine on äh, viimase paari aasta jooksul näinud, kuidas kõik nende saavutused nagu kaardimajakene on kokku varisenud. igasugused toetusprogrammid, äh, kõik, kõik on kadunud, programmid on suletud. selline olukord on lihtsalt lubamatu see küsimus, mille me peame endale esitama ja küsimus, mille esitavad endale kõik puuetega inimesed, on see, kuhu me edasi läheme, kuhu meid tahetakse viia. kas, kas meil on üldse mingit väljapääsu? mis tulevikus saab, kas Äh, inimesed peavad lihtsalt tulema tänavale, sest neil ei ole enam kuskil elada, neil ei ole enam midagi süüa. Äh, proua president, meil on vaja vahendeid, mis aitavad sellise olukorra ära hoida. ja kõigepealt loomulikult ÜRO äh, puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja samuti ka lisaprotokolle, millele Euroopa Liit on alla kirjutanud Äh, me pöördume Euroopa Liidu institutsioonide poole palvega rakund, rakendada ellu kõik need vahendid, äh, mis on mõeldud puuetega inimeste aitamiseks. Äh, tuleb kasutada kõiki neid olemasolevaid vahendeid, võib-olla niimoodi meil õnnestub muuta puuetega inimeste olukorda. puuetega inimeste liikumised üritavad teha, mis võimalik, üritavad kasutada neid teadmisi, mis meil on ja samuti äh, samuti püüame ära kasutada kõiki neid rahvusvahelisi organisatsioone, mis meil on. lugupeetud daamid ja härrad, puuetega inimesed, puuetega inimeste vanemad ja sugulased, palun toetage meid meie võistluses, sellepärast et majanduskriis ei tunne piire, see tabab kõiki Euroopas. meie vastupanu Äh, meie ühtne vastupanu on see, mis meil võimaldab võidelda kõigi nendega, kes tahavad teha, teha lõpu sotsiaalsele riigile ja, äh, ja demokraatiale, aitäh! aitäh! nüüd annan sõna Vaklav Draže, kes on äh, Tšehhi Vabariigi puuetega inimeste esindaja ning valmistub Kristel Proto Prantsusmaalt Eh, suur aitäh! tänase pärastlõuna eh, on pärastlõuna, kus me kiidame heaks resolutsiooni, eh, milles kõneldakse sellest, kuidas kriisist välja pääseda ja mida teha järgmise kümne aasta jooksul. tahaksin rõhutada resolutsiooni seda osa, kus kõneldakse mitte puuetega inimeste olukorra para-, äh, tahaksin rõhutada seda osa, kus kõneldakse just nimelt puuetega inimeste osu, elujärje parandamisest. Äh, Tšehhi Vabariigi rahandusseis ei ole eriti äh, keeruline antud hetkel, aga sellele vaatamata oleme ka meie võtnud kasutusele säästumeetmed ning inimesed on jäänud ilma sotsiaalsetest toetustest, näiteks pensionärid, inimesed, kellel on lapsed Äh, see, need summad, mida on mõeldud, need summad, mis on mõeldud puuetega inimestele, on samuti ligemale viiskümmend protsenti on neid summasid kärbitud ning seetõttu puuetega inimesed ei saa kasutada kõiki oma õigusi täiel määral ja samasuguseid kitsendavaid meetmeid on rakendatud ka aktiivse tööhõivepoliitika vallas, äh, eriti mis puudutab puuetega inimeste tööhõivet. ma arvan, et kui Äh, ÜRO konventsiooni artiklid ellu rakendatakse, siis äh, peame me siin äh, lähtuma ühistest standarditest kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, me peaksime panema paika selle miinimumtoetuse, mis peab olema tagatud puuetega inimestele. liikmesriigid ei suuda ka kokkuleppele jõuda isegi sellises väikeses asjas nagu äh, Äh, puuetega inimeste äh, väljajätmine näiteks kiirteemaksude maksmisest. nii et, et meil on vaja tõesti väga selgeid standardeid. ja need standardid peaksid kehtima kõigi puuetega inimeste kohta kõikjal Euroopa Liidus. see on ainus viis, kuidas me saame ÜRO konventsiooni ellu rakendada. praegune kriis Äh, on midagi, mida tihtipeale lihtsalt äh, liikmesriikide poolt ära kasutatakse selleks, et lammutada nõndanimetatud sotsiaalset riiki. meie peame olema selliste sammude vastu, me peame olema ühiselt selliste sammude vastu, aitäh! aitäh! Ähm, nüüd aga annan sõna Kristel Paadule, kes on Prantsusmaa puudega, puudega inimeste esindaja. San Luis de Buevas Hispaaniast on pärast teda järgmisena. tere, milline peaks olema see strateegia, et kriisist välja tulla? Euroopa Liit on saanud Nobeli rahupreemia, Euroopa Parlament on see paik, kus me paneme paika oma ühiselureegleid. siin me loome ühist ja universaalset demokraatiat Äh, kriis aga on seda ühist elu mõjutanud. me oleme sattunud kriisi, millest me ei saa aga välja, saame välja ainult siis, kui me üksteist paremini mõistame. Äh, äh, vaimupuuetega inimeste jaoks on välja töötatud mudel, kuidas nad saaksid teistega paremini suhelda ja võib-olla oleks meil vaja selliseid mudeleid ka kriisist väljapääsemiseks niimoodi saaksime me kõik äh, Euroopa tasandil äh, mõtteid vahetada, äh, üksteisele keerulisi seisukohti arusaadavaks teha, see ei ole mingi utoopia, millest ma kõnelen. näiteks Prantsusmaa peaministri kõnesid on võimalik jälgida ka puuetega inimestel, seetõttu on neil võimalik nendest aru saada ja niimoodi võib-olla tunneksid kõik eurooplased ennast paremini äh, Euroopa osana, saaksid paremini aru erinevatest Euroopa keeltest ja tunneksid ennast kaasatuna Euroopa projekti, tunneksid ennast osalistena meie demokraatias. selline juurdepääs äh, äh, aitaks ka puuetega inimesi, aitaks neil osaleda demokraatia esi, ehitamisel luge-, lugemise ja, ja kirjutamise soodustamine puuetega inimestele on äh, kõigi jaoks väga osu-, oluline. Äh, kuidas äh, toetada, töötada välja ka Euroopa tasandil toetus selleks, see on küsimus, mille esitan parlamendile, aitäh. aitäh tahaksin eriliselt tänada sellise kokkuvõtliku sõnavõtu eest ning selle sisukuse eest. nüüd aga annan sõna Adobuovasele ning järgmisena on Maria Johanson, Rootsi esindaja. Eh, tere õhtust! Hispaanias on meil viimasel kolmekümne aastal olnud väga suur edasiminek hariduse vallas puuetega inimeste jaoks me oleme toetanud just haridus puuetega inimestele selleks, et toetada juba sekkuda varajases nooruses ja toetada perekondi. Need on peamised aspektid selleks, et tõesti toimuks eh, kaasatus haridusellu. Eh, kaheksakümmend kolm protsenti protsenti puuetega inimestest õpivad omaenda haridusasutustes ja see äh, on mm, väga suur probleem. Äh, ja eriti kurtide laste jaoks. kurtide organisatsioonid on jõudnud järeldusele, et kui need inimesed, need kurdid kaasata mm, tavalisse haridusse, siis saavutavad nad suurepäraseid tulemusi ja sellepärast peaksid olema integreeritudki nad tavaharidusse üle. üle üheksakümne protsendi eh, perekondadest kasutab just ehm, erivajadusega eh, koole, kui nad oma lapse kooli panevad. me teame, et majanduskriisi ajal toimub rahaliste vahendite ratsionaliseerimine ja kõik see puudutab ka Äh, haridust. kõrgemas äh, hariduses ei ole puuetega inimesed korralikult esindatud alla. alla ühe protsendi äh, ülikoolis õppijatest on puudega. aga samas haridus on ju see, mis tagab hiljem juurdepääsu tööturule ja sotsiaalsete õiguste kaitsele ja sellepärast on väga tähtis kaasata kõik haridusse. aitäh ka selle sõnavõtu eest, enne kui ma annan sõna Maria Johansonile, kes on Rootsi puuetega inimeste esindaja. tahaksin ma tervitada kõigi tahaksin hüvasti jätta kõigiga, ma pean kahjuks ära minema selle, seda minu töögraafiku tõttu ning ma jätan sessiooni juhtimise äh, interrühma juhile Adam Koosale ning äh, seega palun, järgmisena on siis sõna Rootsi puuetega inimeste esindajale. suur tänu. Äh, ligipääs teenustele on ülimalt oluline, sest ainult nii on võimalik ära kasutada täiel määral meie õigused, inimõigused, kodanikuõigused. jah, inimesed alustavad ju erinevatest lähtepunktidest, aga eh, peab ikkagi vaatama asja laiemalt. Eh, see on demokraatia põhimõte ja tagab õiglase, aruka, kaasava sotsiaalse arengu ja kui midagi maksab eh, liiga palju, siis see ei ole õige lähenemisviis, ei saa panna hinnalipikut inimese elule, eksistentsile, isegi rikkad riigid nagu näiteks Rootsi, kuuleme, et liiga kalliks läheb maksma puuetega inimeste integreerimine. mina arvan, et meie puuetega inimeste liikumine Rootsis Äh, on uurinud asja ja võtnud ühendust ökonomistiga, härra Andersoniga, vaadanud, mida võidab siis ühiskond puuetega inimeste paremast ärakasutamist. Dan Anderson on jõudnud järeldusel, nagu on järeldusele jõudnud ka muudes riikides, et ligipääsetavus tegelikult tasub ennast ka majanduslikult ära äh, ja äh, tasub ära kaasata võimalikult palju inimesi ja nende kaasamise kulusid peame võrdlema kuludega, mis tekivad siis, kui me need inimesed tõrjume. ja äh, kui inimestel on võimalik tööelus osaleda, siis äh, toodavad nad ju tulu ja saavad sissetulekut. nii et Dan Andersoni järeldused tuleks arvesse võtta ja praktikasse rakendada. praegu on meil kriisiaeg ja samas on praegu aeg, mil tuleb investeerida tulevikku. ja kui majanduskasv on aeglane, siis peab meil ometi olema julgust võidelda võrdsete õiguste eest ja tõesti ei saa panna hinnalipikult inimeste õigusele olla kaasatud ühiskonnaellu. me peame mõistma, et kaasamine on midagi, millest tõuseb tulu kõigile ja oma kirjalikku mm, sõnavõttu me palume lisada ka selle ürituse protokolli. Köszönöm a hozzászólást. Most pedig... Suur tänu selle sõnavõtu eest. Ja nüüd ma kutsun teid kõiki üles, pidage palun kinni oma kõneajast, sest väga palju sõnasoovijad on meil ja me peame äh, ette nähtud ajaga toime tulema. Te näete siit ekraanilt ka, kui palju aega te olete ära kasutanud. nüüd järgmisena saab sõna esindaja Itaaliast Itaalia Tommaso Daniela ja ma palun ka, et Austria esindaja, Austria puuetega inimeste nõukogu esindaja valmistuks. Bernadette Verstein, palun, teie saate järgmisena sõna. Kades aitäh, arutelu on jõudnud sellisesse seisuko-, see olukorda, et meil on äh, väga raske midagi originaalselt äh, ütelda või millegi uuega välja tulla, kuid me kõik äh, üritame sisendada üksteisele jõudu ning rääkida sellest, et valitsus, Itaalia valitsus on jätnud hooletusse puuetega inimesed ning nende poliitika ei toimi valitsus äh, on hakanud äh, tegelema hoopis millegi muuga, nad on hakanud meie kohta vas-, vastu võtma seadusi ilma meie, äh, meie osalemiseta ning sotsiaalpoliitikate fondid on, on äärmiselt kokku tõmmatud. ilma meieta on puuetega inimeste õigused kahtluse alla seotud äh, ning samuti ka maksusoodustused on ära võetud. ilma meie osaluseta on alustatud äh, puuetega inimeste vastu kampaaniat, äh, mis võib isegi olla võltsitud alustel ning see on pannud seisma arengu meie riigis pärast ÜRO konventsiooni ratifitseerimist on see kõik toimunud me oleme, Itaalia on lubanud seda kõike rakendada, aga ei ole seda teinud ning meie tahaksime üles kutsuda parlamenti ning teisi Euroopa Liidu institutsioone, et nad võtaksid enda kohustuseks puuetega inimeste õiguste kaitse ning parlamendi presidendi sõnavõtt oli väga rahustav ning kinnitas meile, et nii see ka toimub. me peame puuetega inimeste, puuetega inimeste õlule ei tohi meie majanduskriisi seada, see raskuse koorem ei tohi meie peale langeda. nii me tahaksime, et praegune tendents oleks ümber pööratud eh, sada kaheksakümmend kraadi me peaksime võtma arvesse puuetega inimesi, sellepärast niimoodi me suurendame ühiskonna heaolu, sellepärast et puuetega inimesed, kui nemad töötavad, siis nende tööhõive annab kaasa kogu planeedi heaolule seega oleks vaja eh, suunda muuta ning eh, hakata austama inimõigusi, solidaarsus, eh, meie loodame, et tänasest päevates, päevast alates äh, muutub väärikus kõikide sotsiaalpoliitikate keskmeks äh, ning me loodame, et nii see ka peagi toimub, aitäh. suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd saab sõna Austria kolleeg Bernadette Feuerstein ja ma palun, et Euroopa Parlamendi saadik Nils Torvatsen oleks valmis järgmisena sõna siis võtma, aga kõigepealt sõna saab Austria kolleeg. jelezték, hogy egyéb okok miatt paistab, et kolleeg ei saanud tulla, nii et Nils Torvald saab järgmisena sõna ja seejärel Jean-Paul saab siis sõna. ma tänan ja tere pärastlõunat. oma eraelus väljaspool seda hoonet olen ma intellektuaalse puudetega inimeste organisatsiooni esimees ja seal organisatsioonis me räägime, et eh, keegi ei ole seal oma vaba tahte tõttu ja minul on minu omad põhjused, miks ma seal osaline olen. Need, kes mind hästi teavad, küsivad, et kuidas su pojal läheb ja mina tavaliselt vastan, millist sa silmas pead, mul on neli poega aga tegelikult nad peavad silmas minu esmasündinud Liinust ja miks ma täna siin teie ees olen, on tegelikult minu kolmas poeg Christopher Christopher on laps, kellel XY kromosoomi asemel, paari asemel on XX paar ja sellepärast on ta vaimupuudega. mida see tähendab? see tähendab seda, et tema võimelisus tööd saada on väike ja äh, Äh, seda väiksem, mida suurem tööpuudus Euroopa Liidus valitseb ja see on see peatähtis küsimus, mis meil on. tööpuudus, me teame nüüd enamikes riikides on jõudnud katastroofilise tasemeni. ja võimatu on alles hoida sellist heaoluühiskonda, nagu me seda oleme kogenud kogu aeg Soomes ja Eh, need, kes kõige rohkem nüüd kannatavad, eh, on just nimelt puuetega inimesed ja sellepärast me peame võitlema töökohtade eest ja me peame võidu saama selles võitluses, sest eh, kui me kaotajaks jääme, siis on tulemused õudsed. suur tänu ja nüüd ma annan sõna Jean Pallile Ungarist ja pöördun Marian Haakini poole, parlamendisaadiku poole, tema saab seejärel sõna. ma tänan. kriis ja kriisist ülesaamine on midagi, millest räägitakse ja räägitakse siis seoses töö hõivega ja haridusega kriisist, aga kas meil ikka on täielik äh, ligipääs nendele äh, asjadele või on meie äh, ees tõkked, mis ei võimalda meid töötada ja haridust saada. väga tähtis on, et meil oleks tõeline Euroopa raamistik ja need tõkked tuleb kõrvaldada, meil tuleb võidelda nende kõrvaldamise nimel ja peab olema selge, mida inimesed suudavad ära teha ja mida mitte. ma arvan, et tööhõive vallas me peame too-, arutama mitmesuguseid sotsiaalseid ja majanduslikke lahendusi, mis on juba käivitunud, on teatud edasiliikumist, aga see ei tohi peatuda, tuleb edasi minna ja tuleb luua võrgustikke. meil ei ole praegu vaja äh, kriisi ajal konkureerida omavahel, vaid hoopis kokku hoida ja väga tähtis on meie jaoks ka see, et peale tõkete kaotamise, on vaja sirutada abikäsi eh, innovaatiliste tehnoloogiate väljaarendamisele ja enamik meist ju vajavad selliseid uusi tehnoloogiaid, sest need võimaldavad meil ühiskonnaelus täiel määral igapäevaselt osaleda. suur tänu Eh, suur tänu ka selle eest, et pidasite ajast kinni. ja nüüd Mariann Harkin. ja enne kui Mariann sõna saab, Ilja Seifert Saksamaalt peaks nüüd valmistuma järgmisena. suur tänu täna pärastlõunal me räägime siin ÜRO konventsiooni rakendamisest kriisi ajal kõigi kodanike jaoks ja eriti nende jaoks, kellel on puue, kes on kõrvale tõrjutud, kes on kaitsetud, nende jaoks on kriis, eriti majanduskriis, hävitava tagajärjega. me juba kuulsime Itaalia kolleegidelt, Tšehhi kolleegidelt, Kreeka kolleegidelt, millised tagajärjed nende liikmesriikides puuetega inimestele on kriisil. ja kriis on tagasi pööranud sotsiaalse progressi, mis senini on toimunud, sest nüüd pannakse mm, tähe kõige rohkem rõhku ikkagi majandusolukorrale ja me näeme, kuidas see mõjutab negatiivset elukvaliteeti, sest teenuseid kärbitakse ja meie oleme siin kõik pereliikmed ja oleme kogenud pereelus, et elu on muutunud väga keeruliseks, sest rahalisi vahendeid on vähem, hooldusteenuseid on vähem ja mitmed leevendavad meetmed on kahanenud ja paljud puuetega inimesed äh, seetõttu, et abi, isiklik abi on vähenenud, on probleemide ees, nad ei saa enam sõltumatult edasi elada ja see on tõesti, murrab paljude inimeste südame me ei saa rääkida liikumisvabadusest Euroopa Liidus, kui inimestel ei ole isiklikke assistente abiks. ja mul on väga vähe kõneaega, aga ma lihtsalt tahtsin ühest üldisest mõttest rääkida seoses kriisiga. möödunud nädalal siin parlamendis me käsitlesime iga-aastast majandusülevaadet ja see on üsna kurb pilt, mis Euroopa majandusest seal maaliti. Euroopa poolaasta raames vaadatakse ka edasiliikumist Euroopa Liidus Euroopa strateegia kakskümmend kakskümmend elluviimisel, aga paraku see eduaranne piirdub ainult majanduse indikaatoritega, fiskaalpoliitikatega, stabiilsuse ja kasvu programmidega üksnes ja sotsiaalseid mõõdikuid ei ole, ei ole seost sotsiaalset aspektiga, sellega, mida toob ühiskonnale kaasa kasinusmeetmed. aga see ei tohi jääda meie tähelepanu alt välja. me peame kriisi välja tulema teistmoodi, kui me sellesse sisenesime ja on see võimalik ainult siis, kui me seostame majanduspoliitikat ja sotsiaalsed tulemused ja võrdleme majandustulemusi sotsiaalsete tagajärgedega. most szeretném megadni a szót. Ja nüüd saab sõna Saksa esindaja Ilja Seifert ja järgmisena Itaalia esindaja Itaalia puuetega inimeste foorumist, härra Pietro. Teie saate järgmisena sõna. Sehr... suur tänu. jah, täna on väga paljust räägitud, väga tarku mõtteid on kõlanud, aga ma tahaksin lisada kolm mõtet. me räägime siin kogu aeg sellest, kuidas eh, me oleme kaasatud võitlusse, meil on inimõiguste kriis. Eh, samas ÜRO konventsioon on meie instrument eh, asjade ülesehitamiseks. asi ei ole selles, et kaitsta ennast, vaid selles, et rajada tulevikku puuetega inimeste jaoks ja ka puudeta inimeste jaoks. see on esimene mõte. teine asi, mis täna ei ole veel kõlanud, nimelt mm, rohkem Euroopat. kui me tahame edasi liikuda, siis ei saa lubada seda, et Euroopa Liidust väljas olevad riigid, Balkani riigid ja teised riigid öö, äh, satuvad ka öö, äh, veelgi hullemasse olukorda, me peame neile abikäe usa-, ulatama, vastasel korral me ei, ise õnnelikuks ei saa. Mm, ja Saksamaad on siin juba kritiseeritud selle eest, et föderaalvalitsus äh, Äh, on blokeerinud viienda diskrimineerimise vastase direktiivi vastuvõtmise ja meil on tõesti häbi selle üle, aga samas kõik äh, puuetega inimeste õiguste eest seisvad organisatsioonid võitlevad selle eest, et see viies diskrimineerimise vastane direktiiv teoks saaks ja me räägime sellega, sellest kogu aeg oma valitsusega. ja viimane märkus, kui me suudame tagada selle, et äh, me tõesti oleme humaansed, et meil on küll väga eripalgeline ühiskond, aga inimesed teevad koostööd, ükskõik, kas siis neil on puue või ei ole seda, siis, siis me tõesti oleme suutnud tublisti edasi liikuda ja saame rääkida eh, meie edust. suur tänu. ja nüüd Itaalia kolleeg saab sõna, kolleeg Tšiltšione, palun. jaa ma palun, et Prantsuse esindaja härra Piot samuti oleks valmis. aitäh, ma tänan siin kohal olevaid Europarlamendi liikmeid puuetega inimesed on meie rikkus, mitte aga kulu ning oleks vaja, et me nende eh, võimekust maksimeeriksime nii palju kui võimalik, nii et nad saaksid elada väärikat elu vastasel korral on see kogu inimkonnale väga suur kaotus ähm, ning me ei tohi seda lubada, me peame andma oma panuse. me ol-, on praegu, meile on antud võimalus majanduskriisist äh, väljuda, selleks on lahendus meisse investeerida ning investeeringute äh, mittetegemine äh, annab meile veel rohkem kaotusi kui mittetegemine ning äh, seega, kui me ei aita äh, ühte puudega last, äh, siis saab temast täiskasvanu, kes ei saa tööd ning kes on tõrjutud ning sellel on ühiskonnale väga suur kahju ning kulud on veelgi suuremad. me peaksime Äh, aitama neid perekondasid äh, niimoodi, et äh, näiteks emad saaksid tööl käia ning nad ei peaks olema kodus ning hoolitsema oma puuetega lapse eest näiteks. puuetega inimesed on üks suur ühiskonna osa, mis ei osale täielikult tööturul ning kui meil oleks investeeringud, siis meil oleks võimalik terveks eluks saada autonoomia ning olla iseseisev, osaleda tööturul, luua kasu kogu ühiskonnale ning mul on üks kommentaar esimese sessiooni kohta. konventsiooni kaheteistkümnes artikkel räägib seda, et äh, seaduse ees on kõik võrdsed, mis aga toimub siis, kui puudega inimene ei ole võimalik, ei suuda oma õigusi rakendada, sellepärast et ta ei saa rääkida, õppida või äh, tal on muud, muud äh, võimalused puuduvad. saadus paneb kirja selle, et need, kellel on abi vaja, neile peab selline tugi ka võimaldatama. puuetega inimesed äh, kasutavad siis alternatiivseid võimalusi, nagu näiteks oma isiklikku assistenti ning Euroopa Liit peab tun-, tunnistama seda, et ähm, otsuse tegemiseks on sellised vormingud täiesti pädevad, aitäh. aitäh. aitäh ja nüüd saab äh, sõna Prantsusmaa esindaja. ja Armanis Ruiz Janet on järgmine Hispaaniast. Äh, tere Äh, mina äh, esindan naisteorganisatsiooni ja me võistleme igasuguse diskrimineerimise vastu ja eriti kahekordse diskrimineerimise vastu, mille all kannatavad puuetega naised ja just nimelt naistest tahaksin täna kõnelda. ma tahaksin, et me võtaks, äh, võtaksime arvesse selle vägivalla, mille ohvriks langevad puuetega naised. kolmkümmend kuus protsenti sellise, on selliseid naisi Prantsusmaal Äh, ning ma tahaksin, et selline diskrimineerimine, mille all kannatavad puuetega naised, lõpeks, et me rakendaksime selle vastu meetmeid meet Äh, naistevastane vägivald on äh, nii füüsiline kui vaimne, nad on vägistamise ohvriteks ja tihtipeale ei ole neil võimalik ka kuhugi kaevata. selline olukord peab lõppema ja samuti tahaksin kõnelda tervishoiust. Äh, Prants-, Prantsusmaal on puuetega naised ja ka paljudes teistes riikides ilmselt sellises olukorras, et nad ei ole, neil ei ole sellist, selliseid tervishoiuteenuseid, nagu nad vajas, vajaksid, neil puudub juurdepääs tervishoiutee-, teenustele ja kui puuetega naine soovib last saada, siis see on väga-väga keeruline ma arvan, et me peaksime tõesti eh, olukorra parandamiseks midagi ette võtma, sellepärast et kui naised on puue, eh, kannatavad puuete all, siis nad peaksid iga päev võitlema selle nimel, et neid tunnustataks kui kodanikke. ma tahaksin teile väga jõuliselt öelda, kui me tahame, et eh, me kriisist välja saame, siis on väga oluline, et naised oleksid kohal kõige, kõikjal, et ka puuetega naistel oleks oma koht kõikides komisjonides et puuetega naiste häält võetaks kuulda, et nad oleks osaks ühiskonnast. meie oleme samuti ühiskonna liikmed, meil on õigused, meil on vajadused ning ainult ühiselt, mehed ja naised, suudame me muuta äh, praegust olukorda. Prantsusmaal äh, on väga raske puuetega naistele tööd leida ainult, ainult kakskümmend kaks protsenti neist on seda suutnud tegemist on tõsise diskrimineerimisega äh, ja seetõttu ma nõuan, et Euroopa Parlament ja kõik Euroopa Parlamendi komisjonid äh, hoolitseksid selle eest, et puuetega naised oleks esitatud, esindatud kõikides aruteludes, aitäh! aitäh! ja nüüd Hispaania esindaja ja paluksin, et valmistuks meie viimane kõneleja selles voorus, Peeter Lambrecht. aga nüüd saab sõna Hispaania kolleeg. suur aitäh! mina esindan Hispaania puuetega inimesi ning tahaksin teid kõigepealt tänada võimaluse eest sellel üritusel sõna saada. tahaksin teid tänada võimaluse eest osaleda selles arutelus. nagu juba öeldi, aga seda võib ju alati korrata, majanduskriis on mõjutanud väga tõsiselt just kõige halvemas olukorras olevaid inimesi, puuetega inimesi, nende perekondi ning neid inimesi, kes puuetega inimeste eest hoolitsevad tegemist on tohutu suure veaga, mille on põhjustanud kriis, kriis ning nagu ma ütlesin, need inimesed, kes kriisi all kannatavad praegu, on äh, kõige vähem süüdi selles kriisis. Äh, nende inimväärikus on sattunud ohtu, nende väärtus inim-, inimestena on ohtu sattunud, nad on, seisavad silmitsi igasuguste kärbetega. üks üks äh, Prantsusmaa film, äh, mis on selle olukorra põhjal, kohta tehtud, ei ole ainus, mis näitab, kui raske olukord on. valitsused diskrimineerivad neid inimesi, kellel on tõsised vajadused ning äh, meie ühiskond peaks kaitsma ikkagi kodanike vabadusi, valitsused peaksid tagama kodanike, kodanike vabadused, sest nad on demokraatlikult ametisse valitud just nimelt selleks ülesandeks puuetega inimesed peavad olema samuti vabad, nende väärikust tuleb samuti austada ning äh, kõik äh, kõike seda tuleb teha niimoodi, et me vabaneksime nendest asjadest, mis seavad ohtu äh, ja lämmatavad inimeste väärikuse. meil on vaja innovaatilisi tööviise, kollektiivseid tööviise, mis võimaldaks kõikidel inimestel, sõltumata nende eripäradest, ühiskonnaelus osaleda. praegu seda ei tehta inimesed, äh, kellel on puue, ei ole probleemid, äh, probleemiks, nemad on probleemi lahenduse osaks. meil on olemas, äh, elus tuleb ette kahtesuguseid asju, osad asjad on paratamatud, nende vastu ei saa mitte midagi ette võtta. aga on ka selliseid asju, mida saab ära hoida ning ma arvan, et me kõik peame tegema koostööd selle nimel, et neid asju ära hoida, mida saab ära hoida Need, kes selles protsessis ei osale, need on meie vastu, need takistavad meid, suur aitäh! aitäh! ja nüüd meie viimane kõneleja, Peeter Lambrecht. palun mina olen äh, Peeter Lamrets ja mina esindan Euroopa iseseisva elu võrgustikku, tegemist on rohujuure tasandi organisatsiooniga, meil on liikmeid kõikjal Euroopas ja me oleme näinud, kuidas kriis on avaldanud väga laastavat mõju äh, puuetega inimeste elujärjele ja äh, kriisi algusest peale oleme meie löönud häirekella, oleme üritanud parlamendisaadikute ja Euroopa institutsioonide tähelepanu probleemidele juhtida me oleme mm, pööranud tähelepanu sellele, et kodanikuühiskonnad, vabaühendused annaksid oma panuse ja just ainult sellepärast, et meie oleme selle teema pidevalt päevakorras hoidnud ja neid probleeme tähelepanu juhtinud. Äh, ja muide ka viimased äh, teadusuuringud näitavad samuti, et kriisi tagajärjed on tõesti laastavad. mida me saame aga teha lisaks häirekella löömisele? me saame tõsta poliitikakujundajate teadlikkust, mõjutada avalikku arvamust ja seda me olemegi üritanud teha nii EDF-is kui ka paljudes teistes organisatsioonides aga me saaksime teha veelgi enamat. meie oma organisatsiooni raames oleme välja tööt-, koostanud e-, resolutsiooni eelnõu Euroopa Parlamendi jaoks ning selleks, et vältida segadust, tegemist ei ole sellesama tekstiga, Äh, mida meie täna arutame ja mida me täna vastu võtame, tegemist on teise resolutsiooniga, aga meie eesmärk on tõesti siis, et vastu võetakse resolutsioon Euroopa Parlamendis, me oleme teinud koostööd mõnede parlamendisaadikutega, oleme neilt palunud nõuandeid ning oleme astunud samme oma eesmärgi saavutamiseks, me tahame esitada Euroopa Parlamendis suulise küsimuse sellel teemal Äh, praegu oleme äh, kõnelenud mitmete tööhõive ja sotsiaalpoliitika komisjoni liikmetega, et äh, see küsimus tuleks nende komisjoni istungil päevakorda, nii et, et tõesti komi-, tööhõive komisjoni nimel esitatakse suuline küsimus. ja et lõpuks võetaks vastu ka siis Euroopa Parlamendist resolutsioon see on äh, üks äh, üsna suur eesmärk meietaolise väikese organisatsiooni jaoks, aga me olen selle, me oleme selle nimel kõvasti töötanud ja ka teised vabaühendused on meid toetanud niisiis ma lood- eh,, tahaksin kasutada praegu võimalust, et me oleme siin koos Euroopa puuetega inimeste parlamendi raames eh,, tahaksin kasutada võimalust teid sellest resolutsioonist teavitada ning äh, ma võin täiendavat äh, infot lisada ka tänase ürituse protokollile, olen äh, kontaktis ka EDF-iga, sellepärast et me vajame kõigi teie puuetega inimeste toetusi, kõigi puuetega inimeste organisatsioonide toetust, selle, te peatakse paluma, et teie poliitikud, teie regioonide, teie riikide parlamendisaadikud toetaksid meid selles algatuses. niisiis tahaksin veel kord tänada selle võimaluse eest siin sõna võtta me soovime õigusi, mitte ar-, äh, armuande. aitäh. ma arvan, et me ei olekski saanud lõpetada parema sõnavõtuga kui see, mida me just kuulsime. tõepoolest, meil on vaja meetmeid, algatusi, mis aitavad nendel organisatsioonidel, kes esindavad puuetega inimesi ja, ja puuetega inimesi endid. me saame edu saavutada ainult siis, kui me tegutseme ühiselt, kui me teeme koostööd ja nüüd alustame siis oma äh, teist arutelude vooru. tahaksin äh, si neid, kes siiani on sõna võtnud, võt-, äh, võtnud äh, tänada nende panuse eest, me oleme natuke küll ajakavast maha jäänud, aga siiski mitte väga palju ja nüüd läheme siis äh, meie kolmanda osa istungjärgu juurde, aga enne näitame teile ühte videot tegemist on siis härra Van Rompuy tervitussõnumiga. härra Van Rompuy on Euroopa Ministrite Nõukogu president. niisiis vaatame ära tema videosõnumi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 Elnézést kérünk a technikai probléma miatt. Näib, et meil on väike tehniline probleem, me üritame selle kiiresti lahendada. niisiis paluks natukene kannatust. rendben van. Amíg megoldják ezt a... Niisiis, eh, kuni me ootame tehniliste probleemide lahendamist, eh, peaksime me oma päevakorraga edasi minema. ma tahaksin eh, paluda kõigepealt siia inimesed, kes hakkavad juhatama kolmandat osa istungjärku, palun tulge siia poodiumile tere päevast kõigile. tere päevast kõigile. me alustame nüüd äh, oma kolmandat osa istungjärku. representa al comité ejecutivo del Foro Europeo de la Discapacidad y también al comité mina juhatan Hispaania puuetega naisterühma äh, ja äh, EDF-i naistekomiteed. Äh, minu jaoks on suur au juhtida seda osa istungjärku ühiselt. koos Claudio Morgantiga, kes ka peatselt meiega liitub mulle just teatati, et täna hommikul tahtsime ära kuulata härra Van Rompuy ülemkogu presidendi sõnumi, aga selleks ei olnud meil aega ja nüüd kuulame selle ära siis praegu. ja seejärel on teil jällegi võimalik äh, kommenteerida Van Rompuy sõnavõttu, niisiis vaatame ära selle video persons with disabilities lugupeetud daamid ja härrad, meie meetmed selleks, et taastada majanduskasvu, eh, on suunatud sellele, et meie sotsiaalmudel oleks elus. Eh, see mudel on suunatud viiesaja miljoni eurooplase heaolule. Euroopa on väärtuste ja inimeste projekt, projekt, millel on süda. ma soovin teile väga viljakaid arutelusid <laughs> Yo creo que fue la última parte, voy a pedir. mulle praegu öeldi just, et tegemist oli videosõnumi lõpukaadritega. paluksin, et äh, härra Van Rompuy videosõnumit näidatakse uuesti algusest peale. Mm-hmm. Creo que hay algún pequeño problema con el vídeo, así que mientras que... näib, et meil on jällegi tehniline probleem selle videoga. niisiis hetkeks peame selle video unustama ja oma tööga edasi minema me räägime selle osa istungjärgu raames liikumisvabadusest, puuetega inimeste liikumisvabadusest ning räägime sellest, kuidas saaksime ületada neid takistusi, mis ei lase meil oma liikumisvabadust ja kodanikuõigusi kasutada. täna hommikul jõudis ähm, üks äh, külastajate grupp Madridist siia kohale väga vara ning üks meie kolleegidest kes on liikumispuudega jõudnud lennujaama aga õigel ajal ja kui ta lõpuks lennujaama jõudis, siis ei lubatud tal lennukisse kaasa võtta äh, varustust ja seadmeid, mida ta vajab selleks, et oma liikumisvõimet tagada. ma olen kindel, et te olete minuga nõus, et äh, tegemist on kodanike põhiõigusega, liikumisvabadus on üks põhiõigusi ning üks Euroopa Liidu regioonidest, mis on esmakordselt ratifitseerinud inimõiguste konventsiooni, nimelt puuetega õiguste inimeste konven-, puuetega mm, inimeste õiguste konventsiooni, tegemist on sellesama konventsiooniga, mille on kahekümne seitsmest liikmesriigist ratifitseerinud kakskümmend neli Äh, see konventsioon näeb ette tervet rida meetmeid ja samas äh, kehtestab ka terve rea kohustusi valitsustele ning valitsusjuhtidele, kes peavad hoolitsema, et need põhilised inimõigused oleksid tagatud ka puuetega inimestele ÜRO konventsioonis äh, on äh, see põhimõte, äh, seal on selgelt kirjas, et sellised põhiõigused peavad alati olema tagatud. probleemile tuleb läheneda igal tasandil, igas poliitikavaldkonnas peavad need õigused olema kehtestatud ja seda tuleb teha ka liikmesriikide tasandil, sest ka liikmesriigid on ratifitseerinud ÜRO konventsiooni see on ainus põhimõte, mis võimaldab tagada selle, et puuetega inimesed samuti eh, saavad nendest õigustest osa, saavad nendest põhivabadustest osa. niisiis eh, konventsiooni artikkel üheksa sätestab, et eh, kogu konventsiooni põhieesmärk on võimaldada puuetega inimestel elada sõltumatult iseseisvalt seal, kus ja kellega nad seda soovivad. Nad peavad olema sõltumatud kõigis ühiskondliku elu valdkondades, hariduse vallas, tööhõive vallas, tervishoiu vallas, kultuuri vallas, vaba aja veetmise vallas ja samas ka poliitilises elus. konventsioon ütleb väga selgesõnaliselt välja, mida tuleb teha selleks, et neid nõudeid ellu rakendada. ütleb väga selgesõnaliselt, mida liikmesriigid peavad tegema, liikmesriigid peavad tagama, peavad kasutama kõiki vahendeid selleks, et puuetega inimestel oleks võrdne juurdepääs kõigile teenustele, infotehnoloogiale teabele, kommunikatsioonile, igasugu teenustele. aga kas äh, valitsused tõesti teevad seda, kas äh, kõik me oleme tõesti võrdsed, kas me tõesti saame kõik nautida neid põhivabadusi, olete te selles ikka kindlad? kas te olete minuga nõus? Äh, olete te minuga nõus, et selles vallas tuleb veel väga palju tööd teha? puuetega inimesed ei saa veel täiel määral nautida kõiki neid õigusi, nagu näiteks kas või õigus liikumisvabadusele me äh, põrkume takistustele igas eluvaldkonnas. me kõik kannatame äh, selliste probleemide all, kui me soovime reisida kas välismaale või kui soovime reisida omaenda koduriigis, omaenda regioonis niisiis meie äh, liikumisvabadust võidakse piirata näiteks kas või nii, nagu juhtus selle kolleegiga, kellest ma kõnelesin, sellega, äh, sellest, mis juhtus täna hommikul lennujaamas. Äh, inimest lihtsalt ei lasknud lennukile seadmetega, mida tal on vaja. siis veel teenuste liikumise probleem kas meil kõigil on ikka samasugune juurdepääs tervishoiuteenustele, kogukonnateenustele kogu Euroopa Liidus, omaenda liikmesriigis, oma kodulinnades? möödunud aastal avaldasime me äh, dokumendi, mille pealkiri oli Liikumisvabadus ning selles dokumendis äh, kõneldakse sellest, kuidas me soovime äh, kõrvaldada need tõsised takistused, mis puuetega inimeste teel endiselt on, kui puuetega inimesed soovivad juurdepääsu teenustega võrdsetel alustel nende inimestega, kellel ei ole puudeid. antud hetkel Euroopa Komisjon äh, on ette valmistamas olulisi algatusi selles küsimuses, äh, juurde, ligipääsetavuse küsimuses aga sellist juttu räägitakse loomulikult praegu, kui kaua läheb aega, et see kõik tegelikkuseks saaks? komisjon on andnud lubaduse. ja ma loodan, et komisjon oma lubaduse täidab ja vähemalt veebruar, veebruaris tuleb see äh, teatis ja meil on vaja tõesti tagada kõigile võrdne ligipääs. komisjoni dokument peab olema ambitsioonikas selleks, et ÜRO konventsiooni artiklit üheksa ellu rakendada. niisiis praegu äh, seisavad meil ees väga olulised ajahetked. Äh, meid ootab ees selle teatise avaldamine. teatis puudutab siis näiteks ligipääsu avalikele veebilehekülgedele tänapäeval, kus väga paljusid teenuseid pakutakse läbi interneti, meie puuetega inimesed aga alati ei oma võrdset juurdepääsu nendele teenustele. me ei oma juurdepääsu nendele teenustele, mida pakutakse läbi interneti. Euroopa puuetega inimeste foorum teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et edendada puuetega inimeste õigusi ning lõpetuseks tahaksin äh, mainida ka seda, et praegu vaadatakse uuesti läbi äh, riigihanke eeskirju. Äh, parlamendi siseturukomisjon tegeleb sellega ning selle ülevaatamise käigus tõstatub jälle küsimus, et ähm, näiteks kuidas on äh, selle kõigega seotud puue, puuetega inimeste tööhõive. järgmine aasta on Euroopa puuetega, Euroopa kodakondsuse aasta, aga kahjuks on äh, endiselt niivõrd palju õigusi, mida puuetega inimesed ei saa nautida äh, väga paljud inimesed, väga paljud Euroopa Liidu kodanikud ei oma endiselt äh, võrdset tunnustust äh, indiviidina seaduse ees. ja see tähendab, et äh, nende kodaniku ja sotsiaalsed õigused ja poliitilised õigused on piiratud. Nad ei saa abielluda, perekonda soetada, pangaarvet avada Äh, lihtsalt sellepärast, et nad ei saa langetada otsuseid. Need tööd, mida teha, on tohutult palju, kui me soovime tõesti, et kõigil oleks võrdsed õigused meestel ja naistel ning puuetega inimestel ja puuetega meestel ja naistel meil on väga palju teemasid, mis on seotud tervishoiuga, emadusega, mobiilsusega. ma tõesti loodan, et meie tänase osaistungjärgu käigus me saame vahetada mõtteid, mis aitavad meil tõesti luua sellise Euroopa, mis on tõeliselt vaba ning avatud Euroopa, kus inimeste, ka puuetega inimeste põhiõigused on tagatud. nüüd aga annaksin sõnajärje üle proua Sirpa Piedikäisele ja kõneleja vabandab, kui ta nime valesti hääldas, sest tema jaoks on see nimi väga keeruline. Äh, proua Piedikäinen on siseturukomisjoni aseesinaine siin Euroopa Parlamendis. palun, Sirpa. suur tänu. ma tänan, mu daamid ja härrad tänan selle võimaluse eest teie poolde pöörduda ja tahaksin rääkida ligipääsetavuse küsimusest ja rääkida sellest, kuidas meie siin siseturukomisjonis parlamendis nende teemadega tegeleme. kõigepealt ma tahaksin väga lühidalt puudutada neid nurgakivi ideid, mida te olete täna juba arutanud ja eh, nimelt konstitutsioonilised õigused, meil on tegemist siin põhiseaduslike õigustega ja eh, eh, eh, kuidas me sellega tegeleme meie õigusloomes? aluslepingud tagavad ja garanteerivad sellised õigused, need on kohustuslikud parlamendile, Euroopa Komisjonile, kui nad võtavad vastu uusi õigusakte, et neid aspekte arvestatakse, tegemist ei ole vabatahtliku arvestamisega. see on kohustuslik. nüüd teiseks. ma meenutan teile eh, Euroopa Parlamendi ja meie ühiseid jõupingutusi võitluses igasuguse eh, direkt-, igasuguse diskrimineerimise vastu ja sellekohane direktiiv. see peab olema meie eesmärk käsitleda kõiki neid horisontaalseid, neid küsimusi. Eh, ligipääsetavus puuetega inimeste jaoks, see on põhiseaduslik õigus. ja peab olema horisontaalselt kõikides tegevuspoliitikates ja kolmas määrus, eh, seegi puudutab kõiki sektoreid ja on horisontaalne aspekt, nimelt eh, võimaldav keskkond ja positiivsed meetmed, positiivse diskrimineerimise meetmed, mis tagavad ligipääsetavuse nii et äh, asi ei ole lihtsalt selles, et kaotada tõkked, mis praegu olemas on, vaid tuleb minna veel sammuke kaugemale ja äh, võimaldada ligipääsetavust ja võtta selleks diskrimineerivaid meetmeid, et luua võrdsed tingimused puueteta inimestega. nüüd millega me praegu tegeleme äh, siseturu komisjonis, me tegeleme riigihanke teemaga, reisijate õigustega ja veebile ligipääsu teemaga praegu. kõigepealt, kuna me tegeleme isikute õigustega, siis see osalemise aspekt on kõige tähtsam aspekt, millega arvestada. see tähendab seda, et kui me määratleme ligipääsetavust, siis kõikides oma õigusaktides me peame ette nägema, et erinevad puuetega inimeste rühmad saaksid ka võimaluse olla konsultatsiooni osalised. kui seatakse prioriteete, määratakse tähtsaid ülesandeid ja otsustatakse eh, siis selle üle, et mis tegelikult eh, ligipääsetavust endast kujutab ja millised on tõkked ligipääsetuse teel, <clears throat> et siis arvestataks ka puuete inimeste seisukohtadega. me ei ole varem oma õigusakte niimoodi eh, kavandanud nendest lähtepunktist lähtudes. ma tulen nüüd riigihangete juurde. Eh, esmatähtis on loomulikult eh, hea, tagada hea kvaliteedilised kaubad ja teenused meie kodanikele samas ka head majanduslikud tingimused, sotsiaalsed tingimused, keskkonnakaitsenormide austamine ja siis lisaks ka kaupade-teenuste võimalikult hea hind. aga kui me nüüd kõike seda kombineerime, siis tekib järgmine küsimus. meie inimestena kasutame erinevalt teenuseid ja me peame alati ette <clears throat> Eh, mõtlema eh, selle peale, et meil on erinevad kasutajate rühmad kaupadele ja teenustele ja peame mõtlema, millised vajadused teil on. kui me sõlmime hankelepinguid IT-teenustele või elamuehitusele või ühistranspordile, taksoteenustele, tervishoiuteenustele, kõikvõimalikele avalikele teenustele, siis <clears throat> selles hankemenetluses me peame konsulteerima ka lõppkasutajatega ja kaasama nad aktiivselt hankemenetluste. see tähendab seda, et tuleb konsulteerida vabaühendustega ja organisatsioonidega, kes töötavad puuetega inimestega. aga mitte ainult seda, meil on vaja hm, Äh, rääkida, suhelda, küsitleda, inimesi käia ringi ja uurida, kuulata ära mitmesugused arvamused, rääkida erisuguste meeste ja naistega äh, ja kohtuda erinevate puuetega inimestega ja küsida neilt, et mida nemad vajavad. ja selline kogemus Eh, annab väga suure panuse ligipääsetavuse parandamisse. aga praegu on meil lihtsalt pakkumise ja vastuvõtmise protsess ja, ja kõik on nagu pea peal, ei alustata lõpptarbijast ja tema vajadustest, kui toimuvad riigihanked. nüüd veel riigihangete menetlusest. Eh, eh, nimelt teenuste kvaliteedi järelevalve. tihtipeale see ametnik, kes siis ostab teenust, ei ole seesama isik, kes hakkab seda teenust kasutama. nüüd küsimus on järgmine, kellel on õigus teostada järelevalvet teenuse kvaliteedi üle? ja see tähendab seda, et meil on väga erinevad eh, elanike rühmad on inimesed, kellel on kognitiivsed puuded näiteks või inimesed, kellel on suhtlusprobleemid, suhtlusvaegused, ei ole mm, alati kerge teada seda, millised õigused teil on ja ei tea ka teenuste kasutajad, et millised lubadused anti, kui teenuse kohta lepingud sõlmiti. ja sellisel juhul ei teata ka, et saab nõuda äh, paremat kvaliteeti teenusele, mida lubati pakkuda või millised tingimused olid teenuse osutamisega seotud? mida me üritame nüüd teha meie komisjonis, me peame praegu ikka veel läbirääkimisse ja ähm, hankete direktiivi paketis on veel väga palju lahtiseid otsi, aga me kaalume praegu artiklit, mis määrab ära nende organisatsioonide rolli, kes just esindavad puuetega inimesi ja me tahame, et sellised organisatsioonid teostaksid järelevalve rolli. pärast seda, kui nad on kindlaks määratud, siis saavad nemad äh, minna kohale ja vaadata, kuidas teenust osutatakse või saavad teha järelepärimisi teenuste kasutajatele ja nii äh, kogunevad teadmised ja kui vaja, siis kaupade ja teenuste pakkujaga või avaliku asutusega istutakse maha ja arutatakse asju, kui on leitud mingeid vajakajäämisi. meil on vaja, et kasutajate hääl muutuks kõvemaks ja et ka puuetega inimeste erinevad rühmad kõvemal häälel oma nõudmised esitaksid. Eh, tihtipeale meil on ju ka tegemist väikeste rühmadega ja mõnikord on väga piiratud arvul inimesi, kellel oma erivajadused, aga nende hääl ei tarvitse eh, kuuldavale tulla ega pääse piisavalt kaugele selleks, et mõju avaldada. nüüd need kolm elementi, mis on välja pakutud riigihankete alastes õigusaktides, on järgmised. kõigepealt riigihõi, riigihangete strateegia peab olema kohustuslik, arvestada puuetega inimeste vajadusi ja e, nüüd osana sellest riigihangete strateegiast on seatud ka kohustus ametnikele ja kui vaja, ka poliitikutele korraldada kuulamisi, kus saadakse teada kasutajarühmade vajadustest ja saadakse teada, kas on vaja rohkem rõhku panna just puuetega inimeste, erivajadustega inimeste nõudmistele. nüüd teiseks, organisatsioonide roll. Yes, just... kõnelejad katkestati ja öeldi, et ainult üks minut on jäänud. Uh, uh, ja lõpetuseks. õigus ka Eh, oma nõudmisi esitada. nii palju siis riigihangetest, aga ma tahaksin veel nimetada, et veebile ligipääsetavuse eh, teema on ka arutusele tulemas komisjoni ülevaates. selgus, et ainult kümme protsenti veebilehtedest, eh, kus tagatakse avalikud teenused, on tegelikult puuetega inimestele ligipääsetavad kasutavad. seda enam, et ikka rohkem ja rohkem teenuseid pannakse veebi üles, on see jällegi põhiseaduslik õigus, mis tuleb tagada ja reisijate õigused, ka siin on vaja selgitada paremini välja, millised vajadused on puuetega inimestelt lävepakult lävepakule kogu selle teekonna jooksul ja parlament on oma seisukohad sellel paketi osas juba välja öelnud. Muchas gracias, señora Sirpa. Tiene ahora... suur tänu, eh, proua Sirpa Pietikainen. ja nüüd me kuulame härra Pekka Toomanent, tema on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi kassiir, laekahoidja. <laughs> ma ei tea, kas ma siin oma ametlikus rollis esinen laekurina, aga ma üritan igal juhul teha lühidalt praegu on liiga palju tõkkeid, mis takistavad puuetega inimesel kasu saamast liikumisvabadusest. näiteks meie puuetega inimesed kogeme suuri raskusi, kui me tahame juurde pääseda tavalistele teenustele ja kaupadele. kui me tahame seda teha sama hõlpsasti nagu iga teine Euroopa Liidu kodanik. ja Euroopa puuetega inimeste vabaduste eh, giid või, või suuniste kogumik, mis avaldati trükis sellel aastal, kirjeldab väga põhjalikult erinevaid tõkkeid, mida puuetega inimesed kogevad. Eh, ja lisaks sellele peaaegune olukord erinevates liikmesriikides Äh, on väga erinev ligipääsetavuse koha pealt ja tulemuseks on äh, sellised killustatud äh, normid ja eeskirjad Euroopa Liidus. aga see õõnestab veelgi enam Euroopa Liidu kodanike liikumisvabadust. puuetega inimestel on ka õigus hääletada ja õigus olla valitud, seda võrdselt teiste kodanikega, aga samas väga palju äh, Äh, füüsilisi ja juriidilisi tõkkeid takistavad puuetega inimestel täielikult osaleda poliitilistes protsessides. ja näiteks takistavad inimesi osalemast ka Euroopa Parlamendis ja kohalike omavalitsuste valimistel, aga see on ju kodanike õigus nendel valimistel osaleda jah, on vaja Euroopa Liidu abi nendest probleemidest ülesaamiseks ja auahne eh, õigusloomeline ettepanek eh, on väga vajalik, mis tagaks juurdepääsu teenustele ja kaupadele, ma pean siin silmas seda Euroopa ligipääsetavuse akti, eh, see on selge ja äh, ulatuslik ligipääsetavuse määratlemine, mis selles tekstis on ja ka kohaldusala on e, piisavalt lai ja tagab ligipääsetavuse erinevates sektorites. samuti tuleb ette näha sanktsioonide mehhanismid, et oleks võimalik ette kanda ja äh, kui on tegemist kahju tekitamisega inimestele ja ka võimalik hüvitada see tekitatud kahju, kui ei ole kinni peetud ligipääsetavuse aktist. Euroopa Liidu toetus on vajalik ka selleks, et eh, ligipääsetavuse teemaga tegeldaks korralikult ka siis, kui mm, käsitletakse struktuurifonde ja riigihankeid ja ETF mm, suhtub positiivselt Euroopa Komisjoni kohustusse digitaalse agenda raames eh, tagada parem ligipääsetavus puuetega inimestele. ning meiegi tahame anda oma panuse selle auahne direktiivi vastuvõtmisse, kus käsitletakse juurdepääsu avaliku sektori veebilehtedele ja samuti erasektori veebilehtedele. Euroopa Liidu institutsioonide toetus kõikidel nendel teemadel äh, on kinnituseks, et tõesti ollakse pühendunud äh, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni elluviimisele ja et Äh, tahetakse tagada liikumisvabadus kõigile inimestele, ka puuetega inimestele, aitäh! Eh, aitäh! nüüd aga tahaksin teatada, et kohale on jõudnud Claudio Morganti, nagu ma ütlesin, siis tema on interrühma aseesimees Euroopa Parlamendis ning tema aitab meid selle sessiooni teist osa juhtida. nüüd on aeg teil sõna võtta ning ta on mulle suureks abiks, ma tänan teda selle eest. enne aga, kui me selle osa kallale asume, tahaksin ma kuulda ase Euroopa Komisjoni asepresidendi sõnavõttu Neeli Kruus ning tema jõuab meieni videoläkituse kaudu, ma loodan, et see kõik töötab nüüd jälle tehniliselt. ma oleksin tahtnud olla teiega Euroopa Parlamendis, et jagada teiega häid uudiseid. Te kõik teate, kui paljudel inimestel ei ole juurdepääsu veebilehtedele ja online-teenustele, aga miks? sellepärast, et me eirame nende vajadusi ja nende küsimusi ja ometigi võib lahendus olla niivõrd lihtne. ja just selles ongi minu sõnumi sisu internet pakub suurepäraseid uusi vahendeid ja teenuseid ning loob palju uusi majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi, näiteks juurdepääsu e-valitsusele, kontakti säilitamist kaugel olevate sõprade ja pereliikmetega, kõrgekvaliteedilise tervishoiuteenuse saamist Äh, üha rohkem on need asjad, mida inimesed saavad ja teevadki online. kujutage ette, äh, milline oleks elu, kui te oleksite nendest võimalustest ilma, lihtsalt sellepärast, et te ei näe piisavalt hästi või ei suuda piisavalt hästi trükkida kui te ei suuda kasutada igapäevaseid veebilehekülgi. ja väga paljud kaheksakümnest miljonist eurooplasest, kellel on äh, mingi puue, ei saa nendest hüvedest osa. lahendused on tihtipeale olemas, näiteks veebilehed, millele on lihtsam juurde pääseda, millega on lihtsam suhelda, aga siiamaani on Euroopas äh, rakenduste pool olnud kehvapoolne ja isegi sellised veebilehed, mis pakuvad olulisi valitsusepoolseid teenuseid, on kättesaamatud. mõned valitsused on küll kehtestanud reegleid, aga need reeglid on tihtipeale ebapiisavad ja järjepidevuseta Äh, samuti need inimesed, kes tahavad äh, pakkuda teenuseid sellele turule, seisavad silmitsi igasuguste standardite sasipuntraga, mis kehti-, kehti-, on erinevad kõigis liikmesriikides. mina tahaksin seda probleemi lahendada ja ma tahan, et valitsused annaksid eeskuju. meie poolt välja pakutav seaduseelnõu tagab selle, et kõik äh, avalikud veebilehed on puuetega inimestele kättesaadavad kogu Euroopa Liidus. kas te otsite töökohta, tahate ülikooli astuda või arstiga, arsti aega kinni panna, panna Äh, väga oluline on, et meil oleksid ühised standardid, niimoodi suudame kõigile sobivaid lahendusi välja pakkuda ning stimuleerida kasvu sellel turuosal, mis juba täna on väärt kaheksa miljardit, kaks miljardit eurot ning niimoodi annaksime rohkematele inimestele juurdepääsu olulistele valitsuse teenustele. niimoodi suudame ellu rakendada ka digitaalse tegevuskava, tagades võrdse juurdepääsu ja võrdsed võimalused kõigile ja ideaalselt loomulikult peaksid kõik veebileheküljed, liidesed ja rakendused olema täiesti ette kättesaadavad ja mitte ainult olulised avalikud teenused ning ma loodan, et see hoog, mille annab meie algatus, kandub äh, üle ka nendesse teistesse valdkondadesse. me peame digitaalsed võimalused tegema kättesaadavaks kõigile. me peame hoolitsema ka selle eest, et nende rakenduste väljatöötajad saaksid vajalikud vahendid välja töötada. täna astume me esimese olulise sammu selle eesmärgi suunas. ma loodan, et te kõik toetate mind selle eesmärgi saavutamisel ma äh, ootan suure huviga tänase konverentsi tulemusi, ma loodan, et teil toimuvad viljakad arutelud selles osas, kuidas rakendada ellu Euroopas puuetega inimeste õigusi. Muy bien, pues llegamos a la parte aitäh, väga hea. Läheme nüüd tagasi meie täiskogu arutelu juurde ning äh, ma annan üle selle juhtimise härra Morgantile, kes juhib meie arutelu ning juhib sõnavõtjate nimekirja tere pärastlõunat kõigile, ma vabandan, et ma ei saanud siin enne olla, et ma ei saanud terve päev, päev siin konverentsil olla, kuid ma pidin olema Itaalias, mul olid väga, ehm, mul, ma olin nagu kohustustega seotud seal. ja mul on väga hea meel, et ma saan siin praegu olla, seda uut eh, istungit eh, osa sisse juhatama mis puudutab siis juurdepääsetavast, tegemist on ühe suurima probleemiga, kõige olulisema probleemiga ning ka mina isiklikult olen interrühma töös osalenud aseesimehena, olen seda teinud suure uhkusega, ma tahan edendada seda, et Euroopas ning eriti just Itaalias selles vallas oleksid tehtud suuremad parandused. on olla praegu väga lühisõnaline oma riigis olen ma saanud ka mõned väga olulised võitud, äh, nagu näiteks äh, autodele viited ähm, puudega inimestele. paar kuud tagasi Itaalias ei olnud meil veel ja me olime üks vähestest riikidest, kui mitte ainukene Euroopas, ei olnud äh, meil sellist ähm, ähm, abonemento, et Äh, abonementi, millega oleks, sellist kaarti, millega puudega inimesed oleksid saanud äh, parkida. nüüd, kui ning seda ei aktsepteeritud ka teistes Euroopa Liidu riikides ning mina tegin endast kõik, andsin maksimaalse selleks, et ka Itaalia hakkaks äh, kasutusele võtma samasuguseid reegleid nagu ülejäänud Euroopa ning äh, Itaalias minu kodulinn äh, hakkas seda kõige enne kasutama ning minu jaoks on see suur võit, ma olen selle üle väga uhke, ma olen pärit Prado linnast, mis on siis esimesena võtnud kasutusele sellise süsteemi, mis aitab puuetega inimesi. ma teen pidevalt tööd selle nimel, et kõiki neid teemasid teadvustada kõikidele, ennekõike aga Euroopa Komisjonis ning liikmesriikides ning teiselt poolt teadvustada ka Euroopa Liidu kodanikke liikmesriikides, kes peavad olema teadlikud, millised on nende ootused, millised on nende õigused, mis võimalused neil on Euroopas kus äh, väga sageli, eriti just Itaalias, äh, nähakse, et Euroopa Liit on väga kaugel, kuid tegelikult äh, peame me siinkohal samuti peab Euroopa Liit oma rolli mängima ning peab võtma endale aina rohkem vastutust tuleviku ees. me oleme praegu Euroopa Liidus ning seega me peame endale võtma aina rohkem Euroopast ning Euroopa peab võtma endale selle ülesande teadvustada liikmesriikide kodanikke, et nad teaksid, millised on nende õigused. tänan veel kord äh, seda, et te siin olete ning annan sõna Vera Pervalontele, kes on perekondade ühingu esindaja. tere pärastlõunat, minu nimi on Veera ning mina esindan äh, ajukahjustusega inimeste föderatsiooni. tegemist on äh, sel-, aju juhib kõiki meie, kõigu meie tegemist, tegevusi, nii meie siseorganeid kui ka meie motoorikat. üle kahe miljoni inimese äh, Euroopa Liidus aastas kannatab ähm, mingisuguse aju, mingit laadi ajukahjustuse all enamik nendest on noored inimesed ja nende ter-, terve elu peavad nad toime tulema nüüd nende vigastustest tulevate piirangutega. suurema osa oma elust veedavad nad lihtsalt koduseinte vahel tegemist on miljonite inimestega, kes ei saa olla kodanikud. ajukahjustused on tihtipeale nähtamatud ning nende tagajärgi on teistel inimestel väga raske mõista Äh, ajukahjustused mõjutavad eelkõige kognitiivseid funktsioone, mis on igapäevaseks eluks väga vajalikud, näiteks leida koduteed, suhelda teiste inimestega. Äh, teaduslikult on tõestatud, et ajukahjustustega inimene äh, võiks saada paremat elukvaliteeti, kui ta saab korralikku ravi haiglas ja ka selles kogukonnas, kus ta elab ja seda piiramatu aja jooksul kahjuks aga praegu olukord enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides täna selline ei ole. mõned liikmesriigid leiavad, et sellist probleemi ei ole üldse olemas, teised liikmesriigid küll leiavad, et jah, probleem eksisteerib, aga kriisi tõttu on äh, vähendanud oma toetust äh, nendele programmidele, mis aitavad ajukahjustujatega inimestel igapäevaellu tagasi pöörduda. on väga suur lünk äh, ÜRO konventsiooni ja tegeliku olukorra vahel, mis puudutab näiteks ajukahjustusega inimesi. Euroopa Parlament peaks astuma samme selleks, et ajukahjustusega inimesed ei oleks jäetud saatuse hooleks, et neil oleks ning neil peab olema võimalus kriisist aidata meil välja tulla aktiivsete kodanikena. ja ärgem unustage mitte midagi meie kohta ilma meieta. nüüd aga annan sõna Philippe Tsaltsalile, kes on Prantsusmaa esindaja. kaheks minutiks, palun. aitäh, president, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta mina tahaksin rõhutada kahte asja, mis minu arvates on väga olulised ja mida võib-olla täna hommikul ei ole põhjalikult käsitlenud. me kõik teame, me kõik oleme huvitatud sellest, et ÜRO konventsioon korralikult ellu rakendatakse, et see puudutaks äh, puuetega inimeste igapäevaelu. aga äh, lisaks sellele oleks vaja, et meil oleks ka mingi survejõud äh, et meil oleksid mingid konkreetsed reeglid. meie puudetega in-, puuetega inimesed teame väga hästi, et teatud liikmesriigid on lihtsalt küll äh, rahustanud oma südametunnistust, ratifitseerides ÜRO konventsiooni ja samas üritavad nad leida viise, kuidas seda konventsiooni mitte rakendada Prantsuse riiginõukogu otsus äh, teisest juulist näiteks ütleb, et äh, mõnesid artikleid sellest konventsioonist ei saa Prantsusmaal rakendada, kuna need artiklid ei ole piisavalt täpsed. Äh, tegemist, tegelik põhjus on aga rahalis-, rahaline Äh, rahalised põhjused sunnivad valitsust neid sätteid mitte rakendama. niimoodi, et niisiis me soovime Euroopa Liidu poolt tugeva, tugevat toetust selleks, et see äh, konventsioon tõesti leiaks rakendamist ka seadussätete kujul, nii et ja et kõik äh, rahvusvahelise õiguse sätted peaksid olema kõrgemal liikmesriikide enda õiguste sätetest ja liikmesriigid peaksid seetõttu oma seadusi rahvusvaheliste konventsioonidega vastavusse viima samuti on väga olu-, praegusel hetkel on sotsiaalse seadusandlus liikmesriikide pädevuses ja see puudutab ka konventsiooni äh, Äh, ellurakendamist ja kindlasti tuleb see küsimus tõstatada, nagu äh, täna hommikul mitmed kõnelejad ütlesid, äh, me räägime ühtsest Euroopast nii fiskaaltasandil kui ka sotsiaalsel tasandil, niimoodi saaksime paremini konventsiooni ellu rakendada ning nagu ma ütlesin, meil oleks vaja mingit survejõudu, et kui seda konventsiooni ei rakendata, siis puuetega inimeste organisatsioonid saaksid kuskilt abi leida riikidel peaks olema kohustus see konventsioon ellu rakendada, kui nad on selle ratifitseerinud. ma tänan teid ja me loodame tõesti Euroopa toetusele, aitäh! meie järgmiseks sõnavõtjaks on Antonios Serokopos, kes on Kreeka Konföderatsiooni puuetega inimeste esimees, palun kaheks minutiks aitäh, äh, lugupeetud äh, kolleegid, daamid ja härrad, minu jaoks on väga suur au olla täna siin Euroopa Parlamendis, olles esindaja Kreeka puuetega inimeste konföderatsiooni nõukogust ning äh, me ootame praegu ühte õigusakti ning selle vastuvõtmist, mis oleks vältimatu selleks, et parandada puuetega inimeste olukorda. meie eesmärk on tagada äh, kohtlemise võrdsus, äh, võtta ära diskrimineerimine, et äh, puuetega inimestel oleks võrdne juurdepääs ühiskonnale igas ühiskonnakihis, anda neile võrdsed õigused ning me peame otseselt välja ütelda, et puuetega inimeste juurdepääsu parandamine peab olema meie ülesandeks mitte ainult valitsuste tasandil, vaid ka Euroopa Liidu tasandil, võttes arvesse ÜRO konventsiooni alusena konventsioon on esimene leping, rahvusvaheline leping, mida on ratifitseeritud juba väga paljudes liikmesriikides, mis sätestab väga täpselt ära, millised on puuetega inimeste õigused. puuetega inimesed ning nende pered on eriliselt kriisist kannatada saanud ning seega on nende tingimused äärmiselt kehvad praegusel hetkel, seega on vajalik Äh, jõud ühendada ühtseks foorumiks, sellepärast et foorum on äh, meie äh, ühine häälekandja ning me peame andma suuremat abi puuetega inimestega, inimestele tahaksin teile meelde tuletada, et teatavus puuetega inimestele puudutab kõiki rahvaid, kõik inimesed peavad saama võimaluse kasutada infrastruktuure, teenuseid, hüvesid, nad peavad saama võimalda või,, nad peavad saama suhelda normaalselt, nii nagu kõik teisedki tegemist on millegiga, mis kehtib äh, mitte ainult puuetega inimestele, vaid kõikidele inimestele. nüüd aga annan sõna Jean-Luc Simonile, kes äh, on rahvusvahelise puuetega inimeste organisatsiooni esindaja, palun. Merci. aitäh. aitäh, president, daamid ja härrad. me oleme siin Äh, kolmandal äh, Euroopa puuetega inimeste parlamendil selleks, et taaskinnitada oma õigusi äh, ning näidata, et meie puuetega inimesed oleme seda kriisi kogenud kogu oma elu, võib-olla sünnist saadik. on aeg see kriis ometigi lahenda, see kriis lahendada ja teha lõpp sellele pidevale kriisile, milles me elame me teame, millised on lahendused. võib-olla üks lahendus oleks see, et me kasutaksime ära kõiki neid võimsusi, mida me praegu ei ole kasuta-, kasutanud, kasutame ära neid võimalusi, mis meil kõigil endil on äh, äh, kasutame ära kõiki neid inimesi, kes on suutnud anda panuse ühiskonna, ühiskonda, vaatamata nendele tõketele, millega nad silmitsi seisavad. me peame ühiskonda arendama ühiselt ja selleks on meil vaja tõelist äh, osaluspoliitikat, meil on vaja, et meie äh, osalust ei äh, palutaks ainult teatud juhtudel, vaid et see oleks ka ala, ala, ala, alati iseenesestmõistetav ja et meie, meie ekspertteadmisi ka tasustatakse. meil on tõepoolest vaja et me paneksime paika sellise osaluse, tihtipeale nähakse lihtsalt, et me peame kohal olema läbirääkimiste laua taga ja see on kõik. sellest lihtsalt ei piisa, me peame osalema kõikides äh, küsimustes äh, millele on vaja lahendust leida ja selleks, et see selline osalus oleks tõhus, äh, Äh, peame me äh, paika panema selged reeglid, kuidas me saame täpselt äh, kõigis nendes otsustes osaleda ja loomulikult peavad sellega kaasas käima ka rahalised vahendid, aitäh. Euh, euh, palun isik, kes kõnelema hakkab, tõstaks käe, annaks märku, et ta rääkima hakkab, nii et siis kaamera teab, kuhu ta peab objektiivi suunama, aitäh järgmine kõneleja, Jeremy Bowling, Jeremy Bowling, kes on, kellel on samuti sõna kaheks minutiks. Thank you, chair, ladies, gentlemen, member-. daamid ja härrad, parlamendiliikmed, esimees, me tea, neid tõkkeid on väga palju, me teame seda väga hästi, me oleme täna rääkinud teenuste piirangutest, selles, et strukturaalfondidest on raha ära võetud. ma olen institutsioonidega koostöös näinud ka inimesi, eh, keda ei võeta kuulda inimesed, kes on sattunud hooldusasutusse vastu, äh, vastu nende enda tahet. ometigi tuleks äh, aidata neil inimestel kodudesse tagasi pöörduda. praegu on nad lihtsalt vangid ja see on inimõiguste rikkumine. Äh, siin räägitakse iseseisvast elust, aga valitsus ilmselt ei mõtle iseseisva elamise all seda, mida meie mõtleme me lihtsalt ei saa lubada, et selline olukord jätkub ja me oleme saatnud ka Euroopa Komisjonile selleteemalise kirja ja see on üleval ka meie veebileheküljel. me tahame, me kõneleme siin ühiskonna osa, osalevusest, aga eh, meil on väga palju noori inimesi, eh, kes saavad küll stipendiumi selleks, et minna kuhugi õppima, aga nad ei saa seda stipendiumi kasutada, sest keegi ei abista neil sinna koolidesse jõudma. Eh, ja Äh, ma räägin siin ühest äh, doktoriüliõpilasest, kes lihtsalt pidi sellel põhjusel oma õpingud lõpetama. vaja tagada juurdepääs Euroopa Liidu rahalistele vahendisele, näiteks teadusuuringute projektid, äh, näiteks seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi raames ähm, selle asemel, et Äh, me lihtsalt inimesed äh, paneme kuhugi hooldusasutustesse, peaks neil olema ometigi võimalus olla oma kodus, lõppkokkuvõttes oleks see võib-olla isegi odavam kõigile. Äh, ma loodan, et kui Euroopa võtab vastu ligipääsetavuse akti, siis õnnestub meil probleem lahendada ja igatahes meie organisatsioon on valmis lahenduste leidmisele kaasa aitama. aga aga me ei saa lubada diskrimineerimist, mis praegu toimub, aitäh. järgmine kõneleja on äh, Liven Põues ning ka temal on sõna kaheks minutiks You, chair, for... Uh, aitäh, esimees, et mulle sõna andsite, et, et ma saan siis äh, Spina Bifidus äh, äh, haigete organisatsiooni nimel sõna võtta. kakssada tuhat, ähm, kakssada viiskümmend tuhat eurooplast elavad selle haigusega ning tegemist on meie jaoks siin praegu väga olulise foorumiga. praeguse aasta jooksul, mis on siis aktiivse vananemise aasta, järgmine aasta see aasta ning järgmisel aastal on meil Euroopa kodakondsuse aasta ning me üritame nende kahe aasta jooksul vaadata, kuidas äh, siis ähm, nende konkreetsete haigustega inimesed äh, saavad oma elu parandada. antud ähm, isikud on esimene põlvkond ning nad näitavad meile teed äh, tulevikku. ning vananev elanikkond ähm, on muutnud olukorra selliseks, et inimestel ei ole ligipääsu aktiivsele vananemisele, nad ei saa ähm, endale samasuguse tervishoiu, kvaliteetseid tervishoiuteenuseid äh, nagu teised. ning ähm, järgmised põlvkonnad õpivad äh, sellest kindlasti, tegemist ei ole ainult rahaliga äh, ning rahaliste probleemidega, vaid suhtlemisega ning suhtumise küsimustega ning me oleme koostanud dokumendi selle kohta. poliitikaloojad peavad kõigepealt teadvustama, milline probleem on, mitte ignoreerima seda ning äh, lapsed kellel on konkreetsed äh, rasked haiged, spiinapiifidus, äh, nad ei saa ligipääsu tervishoiuteenustele mitte igas Euroopa Liidus ning kaheksateistkümne või kahekümne esi, kahekümne ühe aastaselt on äh, vähe, vähestel nendest selline multidistsiplinaarne ravi. kui selline raske olukord on teadvustatud, siis on alles võimalik hakata poliitika loojatega olukorda muutma, koostööd töös selleks, et äh, meil oleks ähm, et kõik tõkked äh, maha võetud aktiivsele osalemisele, aitäh. Teresa, Teresa Palai, kes on Hispaania esindaja. kaheks minutiks sõna, palun. Buenas tardes, eh, muchas gracias. head pärastlõunat äh, ennekõike ma tahaksin tänada, et ma saan siin foorumil sõna võtta. nii mehed kui ka naised, puuetega inim-, mehed ja naised kogu Euroopas kannatavad ning teevad seda pidevalt ning põhjuseks on majanduskriis kriis ei ole mitte ainult majanduslik ja finantsiline, vaid sotsiaalne eelmise aasta teisel detsembril oli ajalooline hetk, kus meie assotsiatsiooni liikumises me korraldasime mm, puuetega inimeste manifestatsiooni ning politsei andmetel oli osalus üle üheksakümne tuhande inimese. siis osalisi oli siis üheksakümmend, üheksakümmend tuhat kes olid kõik CERMisse kohale tulnud äh, ning nad olid ähm, ligi nelja miljoni puuetega inimese, äh, inimeste esindajad vaesus, sotsiaalne tõrjutu ei mõjuta ainult üksikindiviide, vaid äh, sellel on mõju ka sotsiaalsele ühtekuuluvusele. selleks, et et äh, jõuda eesmärkidele, on CERN-i koos äh, teiste osalejatega selle aasta jaanuaris äh, loonud ühe uue platvormi, see on avalik platvorm selleks, et luua sotsiaalsemat, sotsia-, sotsiaalset ühtekuuluvust. sinna kuuluvad sajad, sajad ühingud tegemist on platvormiga, mis esindab üheksat miljonit äh, kodanikku, tegemist on sotsiaalse platvormiga ning on väga oluline, et meil jääksid alles sotsiaalsed äh, investeeringud, innovatsioonil on samuti äärmiselt oluline roll, nagu te väga hästi teate, siis põhivaldkondades, äh, kus töötatakse sotsiaalse innovatsiooni lähenemisega on äh, haridus, äh, väljaõpe, äh, tööhõive. puudega inimesed on üks sotsiaalne, üks ühiskonnagrupp, mis on väga suure võimaluse, on see väga suur võimalus, et nad äh, muutuvad ühiskondlikult tõrjutuks. ning meil on vaja liikmesriikide abi. täna enam kui kunagi varem on meil vaja konkreetseid poliitikaid ning meetmeid, mis meid kaitseksid ning mis kaitseksid äh, neid õigusi, ähm, äh, mille väljavõitlemiseks me oleme nii palju teinud, meil on vaja sotsiaalfondide abi. Hispaaniast läheme Rootsi ning äh, sõna on härra Lars Lindbergil, kes on äh, Rootsi Puuetega Inimeste Föderatsioonist, palun kaheks minutiks. He is not here. ta ei ole paraku, siiski, siiski on kohal. Äh, tere õhtust. mina olen Ragnar Veer ja Äh, esindan meie presidenti, kes paraku ei saanud tulla siia täna õhtul. aga mina tahtsin rääkida sellest, et meie esindame kaheksat miljonit inimest, kellel on puue Euroopa Liidus ja küsimus on nüüd selles, et mida meie saame saavutada, meil on teadmised, meil on kogemused selles vallas ja ma tahaksin viidata ÜRO konventsiooni tekstile, sest see on väga selgelt kirjas artiklis neli. artiklis kolm räägitakse eh, konsulteerimisest ja iga institutsioon iga Euroopa Liidu liikmesriik peab ära kasutama meie teadmised, sest meie oleme ju eksperdid selles vallas ja seda ma tahtsingi rõhutada. me räägime siin liikumisvabadusest ja eh, ka puuetega inimestele kodanike õiguste tagamine, siis on vaja tõkked eh, kaotada. liikumisvabadus on ju Euroopa Liidu koostöö nurgakive ja Eh, liikmesriigid, valitsused eh, pidid kõrvaldama tõkked vaba liikumise teelt ka puuetega inimestele, aga kui me nüüd näeme eh, tõkkeid, mis on töötajate teel või ei lase ligi pääseda haridusele, siis sellised tõkked ju takistavad Euroopa Liidu majanduskasvu ja Euroopa Liidu konkurentsivõimet rahvusvahelisel areenil. Euroopa Liidul on väga tähtis roll eh, edendamaks suuremat liikuvust eh, ka puuetega inimeste jaoks ja seda on võimalik teha standardimise kaudu ja eh, erinevate direktiivide kaudu, õigusaktide kaudu mis tagavad juurdepääsu ka haridusele või võtame planeerimise. siingi on võimalik palju ära teha. nüüd baasuuringud või investeeringud Euroopa Investeerimisfondist. tähtis on ka, et meie probleemid läheksid planeerimistegevusse sisse ja ma rõhutaksin, et Euroopa Liit peab võtma suurema vastutuse rahvusvahelise standardite väljatöötamisel ja eh, haridus kõigile peab olema aluseks. ja tähtis on, et standardiliselt arvestataks puuetega inimeste vajadusi ja Euroopa Liit peab tagama ka, et uurimis toetavad rahalised vahendid ja struktuurifondide rahad toetaksid investeeringuid, eh, mis peavad eh, looma kaasavad ühiskonna. ma tänan. nüüd annan sõna härra Bengling, eh, Stefan Stotting kes on kurtide, Euroopa kurtide ühing, palun kolmeks minutiks. Hello everyone tere pärastlõunat, mina kasutan viipekeelt. ja e, esindan siin Euroopa Kurtide Liitu ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja Norra, Šveits ja Island kuuluvad ka meie organisatsiooni. me oleme teostanud uuringuid, mis hõlmanud kogu Euroopat, Euroopa Liidu liikmesriike ja äh, ka ÜRO konventsiooni analüüsinud, saanud viissada vastust oma uuringule ja kaheksakümmend viis protsenti vastused on tulnud kuulmispuudega inimestelt, inimestelt, kes kasutavad viipekeelt. ja kõige hämmastavam sellest ülevaatest oli järgmine. nimelt eh, viiskümmend protsenti vastanutest ütles, et viipekeele tõlk riikide kvaliteet on väga madal, nelikümmend kaks protsenti leidsid, et ei ole viipekeele tõlke kättesaadavat Euroopa Liidus, mis tähendab seda, et kurdide jaoks ei ole vaba liikumine sugugi fakt ja vaba, liikumisvabadus on tähtis kõikidele kodanikele. ja tähtis on ka, et oleks võimalik kõikidel kasutada viipekeele tõlke teenuseid Euroopas. see tähendab kokkuvõttes seda, et kui me tahame tagada liikumisvabadust, siis on meil vaja tugevat äh, horisontaalset mm, regulatsiooni, mis tagab juurdepääsul Euroopa Liidus ja liikmesriikides neile teenustele. meil on vaja standardida ka mm, viipekeele tõlke kõikjal Euroopa Liidus ühtselt ja viipekeeleteenuste kasutajad, äh, meid on kaheksasada tuhat äh, Euroopas ja ainult kuus tuhat on viipekeeletõlke Euroopas, nii et sellega peab edasi liikuma ja meil on vaja tugevaid õigusakte ja meil on vaja kvaliteetset koolitust tagada viipekeeletõlkidele, et meiegi saaksime kasutada liikumisvabadust Euroopa Liidus, ma tänan nüüd annan sõna härra Letititsi ja Pet-, äh, see on, kes on Prantsusmaa esindaja, tal on kaheks minutiks sõna. aitäh! Äh, tere päevast kõigile! mina esitan noori puuetega inimese äh, ja meie tahaksime juhtida tähelepanu äh, just nimelt meie vajadustele ja meie ootustele kõikides nendes poliitikavaldkondades, millega Euroopa Liit tegeleb. ja näiteks hariduse valdkonnas me sooviksime et meile oleks tagatud võrdsus teiste üliõpilaste ja stažööridega, et meil oleks juurdepääs koolitusele, väljaõppele et meil oleks juurdepääs kõigile, kõigele sellele, millel teistelgi noortel. tegelikkuses põrkame me väga suurtele takistusele, kui me räägime näiteks liikumisvõimest. see takistab meie võimet liikuda, õppida, saada haritust ja töötada Euroopa Liidu ligipäästavuse akt võimaldaks tagada parema sotsiaalse osaluse äh, spordiüritustel, vaba aja üritustel, lubaks meil olla rohkem kodanikke, meil on vaja tõelist kaasahaaravat poliitikat, selleks oleks äh, vaja et meie põhiõigused ja vabadused oleks äh, tagatud ning on väga oluline, et ma äh, rõhut-, ma rõhutaksin, kui oluline on arendada sotsiaalset dialoogi noortega, et ka nemad saaksid ähm, osalistena osaleda selles äh, Euroopa väljakujundamise, Euroopa poliitika loomise protsessis, see poliitika kujundamine peab olema avatud kõigile, aitäh! nüüd annan sõna kolleeg Martin Andersonile, kellel on kaheks minutiks sõna, palun. All... kõigepealt ma tahaksin tänada eh, korraldajad, kes on nii suurepärase programmi koostanud, on äärmiselt murettekitav tendents ja midagi, mida ma ikka rohkem ja rohkem näen oma koduriigis Iirimaal, et kriisi kasutatakse ära ettekäändena selleks, et eh, väga ränk kõiki kärpeid teha ja on kärbitud ka puuetega inimeste jaoks peatähtsat abi ja DLA on see toetus, mida Iirimaal on vähendatud ja väga suur tulu on ära võetud puuetega inimestelt ja nad ei saa enam iseseisvalt seetõttu elada ja eriti majanduskriisi olukorras on see väga tähtis neile, et nad saaksid olla iseseisvad ja meie peame tagama selle, et marginaliseeritud ühiskonnakihid, kõige kaitsetumad ikkagi oleksid kaitstud ja et neid kärped ei tabaks. mina Mm, olin hiljuti eh, parlamendis ühel üritusel ja üks seal osaleja oli ratastoolis ja ma olin hämmestunud, kui ma kuulsin, et Brüsseli linna keskel on vaid kaks restorani, kus eh, on juurdepääs restoraniga ja tualetti ka puuetega inimestele, kes on ratastoolis. see Euroopa pealinn ei ole taganud seda ligipääsu ja minu arust on see lihtsalt naeruväärne, on aasta kaks tuhat kaksteist ja mitte tuhat kaheksasada kaksteist ja me peame tõesti kõvemini, kõvemini vaeva nägema selleks, et tagada sajaprotsendiline juurdepääsetavus kõigile, et ka puuetega inimesed saaksid kasutada liitumisvabadust, mis on neile tagatud aluslepinguga, et nad saaksid väärikalt elada, mida me neile võlgneme sõna on Niro Zoltile, kes on Ungari puuetega inimeste assotsiatsiooni juht, palun kolmeks minutiks sõna. tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim! Kedve... mu daamid ja härrad, kallid sõbrad! puuetega inimeste olukord olukord sõltub sellest, kui vanad nad on või milline on nende kultuuriline taust. ja nende olukord räägib väga palju selle ühiskonna kohta, kus nad elavad, kuidas see ühiskond kohtleb oma puuetega liikmeid. see on väga oluline sõnum neile, kes koostavad õigusakte, milles käsitletakse puuetega inimeste õigusi. ja siin ma tahaksin öelda, et kui ma olin kaheaastane, siis ravimi üleannuse tõttu mina kaotasin oma kuulmise. ja kui ma vaatan inimesi, kes on samasugust saatust kogenud, siis ma näen, et terve põlvkond on meid üles kasvanud, kes me ei ole saanud ungarikeelset viipekeelt kasutada. ja kõneterapistide teenuseid me ei ole saanud kasutada me saime ainult huultelt lugemist õppida ja nii õppisime suhtlema. aga meil on vaja kõikehõlmavat suhtlemist, sest see loob äh, aluse tulevikule ja see kujundab inimese saatuse, kuivõrd suutlik ta on. kui lapsel ei ole kuulmisvaegust, siis ta saab ju kõik teadmised oma emakeele kohta ja emakeeles ja see on aluseks tema haridusele ja aluseks tema edasisele arengule, aga meie puhul see nii ei ole. lapsed, kes on sündinud eh, kurdiks, on hoopis teistsuguses olukorras, meie jaoks eh, emakeel ei ole meie emakeel. lapsepõlves me saime salaja äh, õppida oma keelt, et äh, olla meie keelekogukonna täisõiguslikud liikmed, mis tegelikult on ju väga loomulik asi kõigi jaoks maailmas. meie jaoks on konventsioon ülimalt oluline dokument, on vaja edendada viipekeele õppimist ja toetada ling inimeste lingvistilise identiteedi kujunemist, kui neil on äh, kuulmispuue. jah, on õigusaktid ja on loodud õiguslik raamistik, meil on konventsioon, meil on võrdsete võimaluste alased seadused ja hariduse kohta seadusi, aga ei ole palju aega uute haridusalaste algatuste käivitamiseks. me näeme hoopis, et meil on segregeeritud haridusasutused ja nad peavad toime tulema üha uute, uute ülesannetega, mis neile pannakse. tähtis on tagada, et oleksid olemas piisavad rahalised vahendid kõigega toimetulekuks. aga tuleb minna kaugemale, tuleb tagada, et kõik Eh, ideed ka praktikasse jõuaks. meil on tõlketeenused, me oleme, näeme, et paljudel eh, tõlkeprogrammidel on juba tekkinud ka subtiitrid vaegkuulajate jaoks ja haridusvõimalused lastele, kellel on vaegkuulmine on paranenud. Eh, me oleme õigel teel, ma olen selles kindel, aga meil on vaja Äh, kaasata need, kes on valmis meid veelgi kaugemale edasi viima. järgmine kõneleja on Corinne Clement, kes esindab äh, Prantsusmaad. neljaks minutiks, palun Bonjour. tere! minu nimi on Corinne Clermont ja ma olen pärit Prantsusmaalt. täna esindan ma EPSO-t. see on Euroopa platvorm. tegemist on siis äh, platvormiga, mis esindab vaimse puudega inimesi. Äh, ma räägin nende inimeste õigustest ja nende vajadustest näiteks ei ole neil praegu võimalik osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. kõik puuetega inimesed peaksid ometigi omama hääleõigust. Äh, valimised peavad neile olema äh, kättesaadavad. ja ma ei pea silmas lihtsalt juurdepääsu äh, valimisjaoskondadele. on äärmiselt oluline, et erakondade partei, programmid oleksid kõigile kättesaadavad, neist peab olema lihtne aru saada ja samuti on vaja, et info oleks olemas kõigi valimiste kohta, selleks et saada aru, milles on asi. me oleme kodanikud nagu kõik teisedki ja seetõttu eh, tahame me saada infot, et me saaksime täita oma kodanikukohust ja samuti on vaja aidata puuetega inimestel eh, valimistel kandideerida. Eh, miks mitte ei võiks ühel päeval ka vaimupuudega inimene olla Euroopa Parlamendi liige? ja samuti äh, on olemas dokument, äh, milles me kirjeldame, kirjeldame seda, kuidas Euroopa Parlamendi valimised meile läbi, lähe, kättesaadavaks muuta. Euroopa Parlamendi saadikud võiksid leida aega selle läbi äh, lugeda ning niimoodi, niimoodi võidaksid kõik, aitäh! järgmisena on sõna Isabel Bayonos de Barral, kes on Hispaania esindaja. kaheks minutiks, palun <laughs> ah, dos minutos. Estimados colegas, el preámbulo de la... Kallid kolleegid, preambula ÜRO puuetega inimeste õiguse konventsioonis öeldakse, et perekond on väga tähtis. mehed ja naised Äh, on otsustanud luua perekonna, aga neil on puue. Äh, paljud on loobunud kõigest, et ainult äh, hoolitseda oma autistlike laste eest või laste eest, kellel on mõni puu, muu puue ja neil ei tarvitse ilmtingimata jätkuda aega, et oma elu elada perekonna kõrvalt, Neil on vaja eluga toimetulekuks sotsiaaltoetust, tervishoiuteenuseid, igasuguseid heaoluteenuseid. ja meil on vaja aidata neid, kes on pühendanud kogu oma elu selleks, et hoolitseda inimeste eest, kellel on puue. ja valitsus peab aitama selliseid perekondi ja tagama neile teenused puuetega inimestel on ju samasugused õigused nagu kõigil. ei tohi toimuda mingit diskrimineerimist nende suhtes. Simon Varadi Susanne, kes on pärit Ungarist, kes esindab puuetega inimesi, kaheks minutiks palun. suur tänu mina esindan äh, äh, kurtide organisatsiooni Ungaris. me räägime ligipääsetavusest, aga tihtipeale peetakse äh, ligipääsetavuse all silmis vaid füüsilisteid tõkkeid, aga me peame ligipääsetavuse kõiki aspekte hõlmama. ma toon ühe näite me rääkisime siin nendest induktsioonisõlmedest, mis on kättesaadavaks tehtud siin ja see on väga tähtis. induktiivsilmused, tehnoloogiad, aga valgus ja heli etendavad väga tähtsat rolli ja tänu nendele on võimalik inimeste elusidki päästa, samas on väga tähtis juurdepääs informatsioonile, haridusele, iga õppetund ehm, peab olema varustatud ka viipekeele tõlkega ja tuleb tagada kuulmispuudega inimestele täielik juurdepääs viipekeele tõlkele ehm, me oleme Ungaris ehm, üht-teist ära teinud, meie Eh, vastav assotsiatsioon eh, on saanud neli eh, miljonit finantstoetust selleks, et videotõlge korraldada. me peame mõtlema tehniliste vahendite peale, mis meid edasi aitavad ja meie maksumaksjatena hakkame ka ju olema kasulikud ühiskonnaliikmed, kui meil ainult antakse, antakse toetus rahaliselt valitsuse poolt selleks. meil on vaja mõelda meie kaaskodanike peale, kellel on vaegkuulmine, peab saama rehabiliteerida neid, et inimesed õpiksid huultelt lugema ja õpiksid rohkem. tähtis on kõiki jõupingutusi toetada ja seda peab tegema ühiskond tervikuna. järgmiseks on sõna Jose Manuel Gonzalez, kaheks minutiks, palun. head pärastlõunat, aitäh, et olete mind kutsunud siia ning mina leian, et tähelepanu pööramine puuetega inimeste äh, probleemidele on ülimalt tähtis, me üritame praegusel hetkel kõrvaldada väga palju tõukeid, kuid me peame reaalselt äh, kaasama ka meedia kommunikatsioonivahendid äh, määravad me väga paljut ära, neil on mitu rolli, uued tehnoloogiad, äh, mis on äh, kättesaadavad kõikidele kodanikele, meedia peaks oma toimetustesse, toimetustesse kaasama ka puuetega inimesed ning edasi peaks rohkem kaasama erinevaid organisatsioone, kes esindavad kaheksakümmet tuhandet äh, puudega inimest, niimoodi on võimalik võidelda diskrimineerimise ning marginaliseerimise vastu. aitäh, nüüd on meil videokonverents äh, härra Van Rompuiga, palun videolõik that the third European Parliament of kolmas äh, puuetega inimeste Euroopa Parlament leiab äh, aset täna ja ma tahaksin teile edastada oma sõnumi selle video äh, salvestuse kaudu. Teie konverents on väga erakorraline sündmus, see toob kokku Euroopa institutsioonid ja puuetega inimesed igast Euroopa nurgast, selleks, et arendada positiivset dialoogi ja tugevat partnerlust. täpselt nii, nagu ka varasematel kordadel, leiab see konverents aset jällegi ajal, mil tal on väga oluline mõju Euroopa Liidu puuetega inimeste poliitikale. möödunud aastal ma osalesin isiklikult puuetega inimestele pühendatud Euroopa Liidu üritusel, olin seal kohal koos Euroopa Komisjoni ja parlamendi asepresidentidega ja mul on väga hea meel näha, et teie tänane konverents on konkreetne äh, tagajärg ühele nendest küsimustest, mida sellel kohtumisel arutati. täna arutate te süviti tulevast ja praegust Euroopa Liidu poliitikat ning maailmapoliitikat ning iseäranis keskendute te olulisele ÜRO konventsioonile, mis puudutab puuetega inimeste õigusi. see äh, konventsioon on rahvusvahelise üldsuse lubadus arendada õigeid poliitikaid ja meetmeid läbi selle konventsiooni soovib ka Euroopa Liit näidata, et on jätkuvalt pühendunud sellele, et töötada välja poliitikaid ja meetmeid, mis on suunatud puuetega inimestele. esimene raport Äh, selle konventsiooni rakendamise kohta, mida hakkab läbi vaatama ÜRO puuetega inimeste õiguste komi-, komitee, on väga oluline samm. see peab olema suuniseks Euroopa Liidule edasistes ettevõtmistes. Äh, daamid ja härrad, rasketel majanduslikel aegadel on Euroopa Liit pühendunud nendele poliitikatele, mis keskenduvad kõige kaitsetumatele noortele, naistele, puuetega inimestele meie meetmed taastada majanduskasvu ja tööhõivet on just nimelt sellised meetmed, mis tahavad säilitada meda, meie ainulaadsed äh, sotsiaalsed mudelid, mudelid, mis on suunatud viiesaja miljoni inimese heaolule, sellepärast et Euroopa on väärtustel rajanev projekt, rah-, inimestel rajanev projekt, projekt, millel on süda. ma soovin teile täna väga viljakaid arutelusid. Eh, nüüd eh, tuleb siia presiidiumi eh, laua taha Cecilia Wikström, kes on interrühma aseesimees, samuti ma tahaksin ka meie interrühma esimeest tervitada, Adam Koosat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 tere, daamid ja härrad! minu nimi on Cecilia Wikström, ma olen Euroopa Parlamendi saadik alates kahe tuhande üheksandast aastast ning äh, puuetega inimeste interrühma aseesine, esinaine ja minu sõber Adam on siis selle rühma juhataja. Äh, ma vaatan siin ringi ega näe kuskil Rootsi delegatsiooni, kus te olete? aa, teid on siin päris palju mul on väga hea meel näha, et mõned Rootsi kolleegid on ka siin kohal ja äh, lisaks rootslastele näen ma kõikjal ka kreeklasi ja mul on äh, teil väga hea meel, et te siin kohal olete. I hope that you all ma loodan, et teil oli tõesti täna väga viljakas päev siin parlamendis sellest ajast saadik, kui mina parlamendisaadikuks sain äh, kolm aastat tagasi, aga enne seda olin ma veel seitse aastat Rootsi parlamendis ja nagu ma ütlesin, ma olen siin Euroopa Parlamendis puuetega inimeste interrühma aseesinaine ja ma hindan väga seda tööd, mis siiamaani on tehtud, see töö, mida me oleme teinud koos Euroopa puuetega inimeste foorumiga. tegemist on tõesti oma üritusele pühendunud inimestega ja ma imetlen neid väga on väga palju teemasid ja kõigi nende teemadega me kõik ei jõua tegeleda, aga mina olen tegelenud äh, iseseisva elu küsimustega ning mul on väga hea meel, et ma olen äh, rootslane ja mul on isegi uh-, ma olen isegi uhke, et ma olen rootslane, sellepärast et Rootsi on ainus riik maailmas, kus äh, Äh, õigus isiklikule abile äh, tõesti eksisteerib ning meie ei tee vahet ka selle vahel, kas tegemist on mingi äh, inimese vaimsete võimetega. nelikümmend viis protsenti inimestest, kes Rootsis kasutavad isiklikke assistente, on vaimse puudega. mõned nädalad tagasi või täpsemalt kuu aega tagasi korraldasin ma siin parlamendis seminari selle kohta, kuidas Äh, teha lõpp sellele, et äh, abi vajavad inimesed lihtsalt satuvad hoode, hooldekodudesse. Euroopas on täna ainult Norra ja Rootsi riigid, mis on sellised hooldekodud likvideerinud. aga selleks, et nendest hooldekodudest lahti saada, on meil vaja alternatiive ning ühiskond peab pakkuma erinevat liiki toetust. üks lahendus loomulikult ei sobi kõigile. isiklikud assistendid on paljude inimeste jaoks ainus võimalik, kuidas nad saavad tõesti ise kontrollida oma elu, ise langetada otsuseid. see on ainus viis, kuidas nad saavad iseseisvalt elada. ma ei tea, kas teile meeldivad kaasaegsed filmid, aga on üks film, mida, suurepärane film, mida ma nägin mõned nädalad tagasi Äh, vaatasin seda filmi koos ühe oma pojaga, see puudutab just nimelt iseseisvat äh, elamist ja seda, mida in-, äh, isiklik assistent võib tähendada. selle filmi pealkiri on Les gens touchables. soovitan seda filmi teile, kui te ei ole seda veel näinud, tegemist on tõesti suurepärase filmiga ja oleks väga oluline, kui noored inimesed saaksid ka, noorte inimesteni jõuaks ka see sõnum, mis selles filmis on meie tänase ürituse pealkiri on ÜRO konventsiooni ellurakendamine äh, majanduskriisi ajajärgul ei ole sugugi saladus, et majanduskriiside ja majanduslike raskuste ajajärgul on äh, just need kõige kaitsetumad kõige kaitsetumatest need, kes kõige rohkem kannatavad. Neid äh, mõjutab see kriis kõige kohutavamal moel aga meie kohustused on kohustused, seda ka kriisi ajal. jõukatel aegadel ja rasketel aegadel on kohustus ikkagi kohustus. ning ma tahaksin öelda, et just nimelt rasketel aegadel peame me hoolitsema selle eest, et mitte keegi ei jää abita. et mitte keegi ei jää toetuseta loomulikult on seda kergem öelda kui teha aga äh, selle probleemi panemine päevakorra tippu, nagu me seda täna teeme, ning äh, tähelepanu juhtimine probleemile, näitamine, äh, mis võib juhtuda, kui selliseid võetud kohustusi ei täideta, muudab otsuse langetajatel probleemide lahendamisest kõrvale vingerdamise palju keerulisemaks mina isiklikult äh, armastan väga seda loosungit, mitte midagi meie kohta ilma meieta. see on väga hea loosung, ma loodan, et see loosung on ka teile tuttav. ja tegelikult äh, suudate te paljud väga hästi seda loosungit ka ellu rakendada, mitte midagi meie kohta ilma meieta. Teie olete nendes küsimustes eksperdid ning äh, poliitikuna on minu kohustus ja ka minu suur inspiratsioon kuulata teid, kuulata teid, sest teie olete eksperdid ning arvestada teie seisukohtadega äh, meie õigusloomealases töös. ärge loobuge oma seisukohtade jagamisest meiega, sellepärast et äh, väga palju on meie hulgas neid, kes teid kuulavad ja me ei saa asju muuta ilma teieta ja ma räägin seda tõesti südamest. tulge siia ikka tagasi, käige meile ikka äh, oma nõudmistega peale, aga ärge lõpetage meiega suhtlemist. suur aitäh tähelepanu eest! I... ja nüüd annan ma sõna härra Vardakas Taanisele ning tema äh, viib läbi hääletuse. aitäh! kõigepealt tahaksin teid tänada teie väga äh, olulise sõnumi eest. me ootame tugevamat ja viljakamat partnerlust äh, teie kõigiga siin Euroopa Parlamendis. Äh, Euroopa Parlament, kordan seda veel korda, on oma loomise esimestest päevadest saadik mitte üksnes meie tugev liitlane ja toetaja, vaid ka kõige usaldusväärsem liitlane. aga nüüd hääletus. ma arvan, et hääletus ei ole keeruline sellepärast et nagu hommikul juba seletati, on kõik konsultatsioonid juba aset leidnud enne meie tänast kohtumist, niisiis te olete juba saanud resolutsiooni teksti, me oleme teinud oma parima eh, selleks, et sinna teksti sisse lülitada kõik teie kommentaarid. ja nüüd ma pean siis teilt küsima, kas Te olete selle resolutsiooniga nõus? ning äh, alustan äh, sellest, et kas keegi teist on selle resolutsiooni vastu. on keegi selle resolutsiooni vastu, mida me oleme siin äh, viimastel kuudel arutanud, kes on vastu, palun andke käega märku. näete, mitte keegi ei ole vastu. jah, mina näen ka väga hästi <laughs> E-, even my, my friend Galdus. ja, ja minu sõber näeb ka. ja tema kuuleb ka ja kes on nüüd erapooletud? mitte keegi, suurepärane. seega on resolutsioon ühehäälselt vastu võetud It, it, it will not be see resolutsioon ei ole lihtsalt tühipaljas resolutsioon. Eh, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi vastavad organid eh, läbi konsultatsioonide meie liikmetega töötavad välja meie isikliku kava selleks, kuidas seda resolutsiooni ka ellu rakendada kuidas äh, panna see resolutsioon tulemusi andma. ning äh, me kõik äh, peame selle resolutsiooniga tagasi pöörduma oma koduriikidesse, oma organisatsioonidesse, ka Euroopa tasandil tegutsevatesse organisatsioonidesse ja selle ellu rakendama, kasutama seda igal pool, igal tasandil meil on ka riiklikul tasandil vaja, samuti Euroopa tasandil vaja hoolitseda selle eest, et see resolutsioon toimiks, et see resolutsioon annaks tulemusi. suur aitäh teile kõigile. ja nüüd annaksin sõna uuesti Ceciliale. suur aitäh teile. The resolution has been resolutsioon on ühehäälselt vastu võetu ja mina ootan kannatamatult äh, aega, mil saan seda resolutsiooni lugeda. aga nüüd on aeg äh, lõpusõnavõttudeks ja annan sõna Adam Koosale, kes on meie puuetega inimeste interrühma juht, minu kolleeg ja sõber, palun. suur tänu, proua president, kallid kolleegid kallid tänase ürituse osalised, me oleme tõesti terve päev kõvasti tööd teinud. ja ma arvan, et tegemist oli suurepärase kogemusega ja meil oli vahva kohtuda ja vahetada arvamusi. pea viissada puuetega inimeste esindajat tulid siia kokku paljudest riikidest. Te rääkisite nendest probleemidest millega te rinnutsi olete ja see oli väga tähtis üritus, mis meil täna toimus. me panime ka oma mõtted kõik kirja ja nüüd ma paari minuti jooksul võtan kokku, mis minu arvates oli kõige tähtsam tänases töös. minu järeldused on järgmised. Euroopa Parlamendi president ütles väga selgelt ja resoluutselt oma avalduses täna hommikul, kui ta avas meie tööpäeva. et üha enam inimesi elab allpool vaesuse piire ja puuetega inimeste hulk, nende hulgas on väga suur. ja me peame mõtlema nende õigusaktide peale, mida me vajame järgmisel kolmal-neljal aastal erilist tähelepanu tuleb pöörata ühtekuuluspoliitikale, riigihangetele, uurimise arendustegevusele. kõikides nendes valdkondades on vaja mõelda puuetega inimeste vajaduste peale ja äh, on vaja koostada sellised õigusaktid, mis on soodsad puuetega inimeste jaoks. teine mõte. Nendes õigusaktides on vaja hea seista selle eest, et sätted oleksid siduvad ja kohustuslikud rakendamiseks, et oleks võimalik täita need eesmärgid, mis me oleme seadnud. Euroopa puuetega inimeste foorumi president härra Jannis Vardanakis oma avalduses rääkis kahest väga tähtsast teemast, mida minagi tahaksin rõhutada nimelt, et vanad retseptid, vanad lahendused enam ei toimi. meil on vaja uusi tehnoloogiaid, meil on vaja uutmoodi korraldada oma koostööd, meil on vaja uusi lahendusi ja e, igaüks meist, sealhulgas ka meie siin Euroopa Parlamendis, siin puuetega inimeste intergrupis e, vajame ja nõuame eh, paketi meetmetest, mis tagavad ligipääsetavuse, sest selle paketi järele on suur vajadus. Eh, järgnenud mõttevahetuses me kuulsime suurepäraseid mõtteid, suurepäraseid märkusi ja paraku praegu ei ole mul aega neid kõiki ükshaaval käsitleda, aga mõned ma tahaksin küll välja tuua. üks neist on väga oluline ja Euroopa Parlamentki tegeleb sellega, nimelt on vaja puuetega inimesed kaasata õigusaktide koostamisse, sest vastasel korral need õigussätted ei ole usutavad. tulevikus on vaja eh, selle peale rohkem mõelda, rohkem on vaja tegeleda tööhõivega, haridusega ja ligipääsetavate teenuste teemaga me oleme seda ikka ja jälle rõhutanud ja oleme leidnud, et need valdkonnad on just esmatähtsad ja ainult nende kaudu on võimalik puuetega inimesed täiel määral integreerida ühiskonnaellu. me rääkisime ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist ja sellest, kuivõrd tähtis on see konventsioon ellu viia Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil. ja kokkuvõtteks tahaksin peatuda ka sellel, kuidas me oma tööd peaksime tulevikus korraldama ja kuidas me saavutame oma eesmärgid ka liikmesriikides. esimene põhimõte on selles, et me ei pea mõtlema heategevuse peale, kui me eh, räägime puuetega inimestest. väga tähtis on, et nendes mitmesugustes direktiivides, näiteks reisijate õigusi käsitlevas direktiivis ja teisteski direktiivides, on vaja tagada sidusus ja ühtlustamine. ja tähtis on, et need direktiivid käsitleksid ka puuetega inimesi samamoodi nagu kõiki teisi. me rääkisime ka naiste olukorrast, naised, kellel on puue ja rääkisime kuriteo ohvritest. me rääkisime kõrgharidusest, edasiõppimisest ja sellest, et napib puuetega inimeste jaoks edasise õppimise võimalusi. me rääkisime, kuidas otsuseid langetatakse, me rääkisime sellest, kuidas aidata puudega last ja sellest, kuidas muuta haridus ligipääsetavaks, kuidas eh, kõrvaldada tõkked hariduse teelt, me rääkisime kohtulahenditest, riigihangetest. Eh, ma arvan, et me käsitlesime pea iga valdkonda, iga elu aspekti ja tahaksin rõhutada, et aasta tagasi Euroopa Parlament tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonis ja selle komisjoni kaudu võttis vastu eh, mitteõigusloomelise õigusakti puuetega inimeste mobiilsuse kohta ja nende integreerimise kohta. täna viidati mitmel puhul sellele dokumendile ja me ütlesime, et tookordne raport oli tähtis ja mul on uhke tunne, et mina koostasin selle raporti. ja ma sain tugineda kolmekümne nelja parlamendisaadiku abile ja koostööle ja kaasasin puuetega inimeste organisatsioonide esindajad oma töösse. ma loodan, et tulevikus ükskõik, mida me teeme, alati me kaasame täiel määral ka puuetega inimesed. me ootame nüüd pikisilmi seda Euroopa ligipääsetavuse akti ja EDF-i president ka rõhutas, kuivõrd tähtis see ligipääsetavuse akt on. aasta tagasi öeldi, et komisjon teeb ettepaneku, Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ligipääsetavuse akti kohta, aga paraku seda ettepanekut senini ei ole. on vaja tagada, et meil äh, äh, aasta pärast oleks olemas väga põhjalik akt ja mitte mingid abstraktsed eh, sätted pelgalt. Eh, ma ei ole tuttav veel kogu selle ettepaneku sisuga, aga ma tean, et seal on ka väga palju tõsiseltvõetavaid ettepanekuid ja Euroopa Parlament intergrupi kaudu eh, saab algatada mõttevahetuse selle dokumendi üle ning ma usun, et lõpptulemusena koostame me ka resolutsiooni, kus me e, ergutame komisjoni ja liikmesriike arvesse võtma neid soove ja taotlusi, mis on puuetega inimestelt laekunud ning samuti neid ettepanekuid, mida meie oleme teinud. ja veel üks asi praegu ollakse langetamas otsust järgmise seitsme aasta kohta, selle kohta, kuidas struktuurifondide raha hakatakse kasutama homme ja ülehomme. toimuvad jälle väga pingelised läbirääkimised sel teemal ja ma võin kindlalt väita, et Euroopa Parlamendi saadikud, kes on läbirääkimisdelegatsioonis nõukoguga, kaitsevad väga resoluutselt puuetega inimeste õigusi nendel läbirääkimistel ma olen saanud sellest suurt julgustust. ettepanekute tegemine on jätkuvalt eh, tähtis, seda praegu ja tulevikus on oluline, et me avaldaksime oma arvamust ja et meie hääl oleks kosta. ja vastasel korral Euroopa Parlamendi tegevuspoliitika ei ole usutav ja minu jaoks on olnud suurepärane kogemus teiega koostööd teha siin. Thank you, Adam. aitäh, Adam ning ma tänan teid kõiki, et siia tulite ning tegite seda äärmiselt olulist tööd ning teete seda ka edaspidi ning ma kinnitan teile, et isegi kui me siit majast välja läheme, siis jäävad teie nõudmised ning lood meiega siia ning äh, me äh, jätkame teie samme järgnevatel päevadel samuti saadan ma teile servituse nendele isikutele, keda siin ei ole, kes on kuulamise ruumis, ma tervitan teid äh, ning soovin teile kõike edu. nüüd on jõudnud hetk, et lõpetada tänane istung ning teen seda tsiteerides oma lemmikpoeeti möödunud aastase sõnad kuuluvad möödus, möödunud aastasse ja järgmise aasta sõnad ootavad uut algust. lõpp tähendab alati algust, lõpetamine tähendab algust. Need on T.S. Elioti sõnad ning sellega ma ka lõpetaksin ning sooviksin teile väga ilusaid jõule, head uut aastat ning head uut algust järgmiseks aastaks selles töös, mida te teete ja nüüd annaksin sõna härra Vardakastanisele, kes siis ametlikult selle istungi lõpetab. aitäh! minu jaoks äh, on äh, olnud täna väga muljetavaldav päev. see on päev, kus ma olen näinud äh, meelekindlust ning seda, et me saadame edasi väga selge ning valjuhäälse võimsa sõnumi kõikidele Euroopa Liidu liidritele, meie koduriikide liidritele nimelt selle sõnumi, et meie puuetega inimesed ning meie perekonnad ei talu seda, ega aktsepteeri seda, et meie oleme esimesed ohvrid, kes kannatavad säästumeetmete all. säästumeetmed on meie arvates meie õiguste otsene rikkumine, mis on paika pandud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis. täna on ajalooline päev enamus meist, kui mitte kõik, mäletavad äh, seda, kuidas paar aastat tagasi, viis aastat tagasi, esimesel oktoobril me saatsime Euroopa Liidu institutsioonidele äh, alg-, äh, üle ühe miljoni allkirja, mis me olime kokku kogunud kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning me nõudsime siis ning mõist-, me nõuame ka praegu, et Euroopa Liit äh, lõpetaks ära diskrimineerimise, et Euroopa Liit võtaks kasutusele kõik vastavad meetmed, mis on vajalikud selleks, et kaitsta ning edendada puuetega inimeste õigusi. ning praegu on see veelgi olulisem kui kunagi varem. see peab toimuma, sellepärast et täna Euroopa Liit on väga tormilises perioodis ning kriis on väga sügav ning väga tõsine nii majanduslik kui ka eh, finantskriis. paljud eh, meist, kui mitte kõik, eh, on inimõiguste kriisi keskmes. eelmisel aastal, kuuendal detsembril toimus esimene kohtumine puuetega inimeste öö, olukorra öö, kohta ning oli tegemist koosolekuga, kus siis kohtusid öö, Euroopa Liidu institutsioonide liidrid ning EDF ning meie rääkisime sellest, kuidas on võimalik Euroopa Liidus meie õigusi kaitsta ning me võts-, võeti kohustus sel päeval et eh, toimuma saab Euroopa Euroopa Liidu, Euroopa eh, puuetega inimeste parlament ning see meil täna siis ka toimus, kuid võeti ka endale teisi kohustusi ning eh, institutsioonid peavad nendest kinni pidama. institutsioonide liidrid teavad, et üks EDF-i e põhitunnuseid on see, et me ei unusta me ei unusta seega järgmisel aastal, pidage ka teie seda meeles ning äh, see kõik äh, võtab nüüd kokku meie tänased arutelud. järgmisel aastal üritame me äh, siis volinike kolleegiumiga kohtumise korraldada, nagu lubas voli-, president Barroso, selleks, et vaadata Äh, kuidas Euroopa Komisjon äh, on vastavaid samme astunud, samuti äh, me loodame, et järgmisel aastal toimub samuti tippkohtumine, sellepärast et meile on antud lubadus, et see toimub iga kahe aasta tagant. seega see peab järgmisel aastal siis toimuma. täna tegi ähm, sotsialistide äh, Ehm, sotsialistide fraktsiooni ja Rahvapartei ehm, fraktsiooni eh, esimehed eh, ettepaneku, et nad kutsuvad eh, kokku kohtumise äh, fraktsioonide liidritega, kus osaleme ka meie, selleks, et arutada resolutsiooni, mille me täna vastu võtsime. sellepärast, et meie foorumi üks tunnuseid on ka see, meile meeldivad küll resolutsioonid, kuid meie arvates ei ole need konkreetsed lahendused need on pigem lubadused, kohustuse võtmised ning me tahaksime, et neid ka ellu rakendataks. seega me tahaksime arutada fraktsioon, parlamendifraktsioonide liidritega, kuidas kuidas puuetega inimeste õigusi ähm, esiplaanile seada, mitte ainult Euroopa Parlamendis äh, tervikuna, vaid ka üle terve Euroopa, Euroopa Liidu välisabi, struktuurifondid, nende kohta võetakse järgmisel aastal va-, otsuseid vastu, kuid samuti ka ligipääsetavuse akt. me loodame, et see akt ning ka teised algu-, algatused ähm, olema saavad või teoks saavad. järgmisel aastal me alustame äh, täna vastu võetud resolutsiooni rakendamist. kallid kolleegid, kallid sõbrad tahaksin tänada kõiki neid, kes on töötanud väga palju selleks, et tänane päev toimuda saaks ma tahaksin taaskord tänada parlamendi presidenti Euroopa Parlamendi toe eest, nii rahalise, poliitilise admonast-, kui ka administratiivse abi eest. meile on antud need ruumid äh, Äh, selleks, et saaksime üritust korraldada, nii ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi liikmeid, kes täna siin üritusel viibisid äh, ning äh, ning puuetega inimeste aktiivse osaluse eest tahaksin neid samuti tänada minu kalli-, kolleeg ning sõber, interrühma liider Adam Koosa, tänan teda sekretäriaadi liikmed, EDF-i sekretäriaadi liikmed, kes on väga palju tööd teinud, et tänane üritus toimuks. tänan Euroopa Parlamendi liikmeid ning Euroopa organisatsioone, EDF-i liikmeid, kes on oma delegatsioonid siia toonud. ning ma tahaksin tänada ka tõlke mitte ainult äh, selle eest, et äh, nad on, ähm, kes on meie suhtluse täna võimalikuks teinud, äh, tänan neid selle töö eest, kuid samas ka selle eest, et nad on olnud meiega kannatlikud. ning samuti tahaksin lõpetada luulesõnadega. ma kasutan seda alati sellistel puhkudel mõned elavad pimeduses, samas kui teised elavad valguses. me näeme neid päevavalges, neid, kes on pimeduses, näe, on meie silmist kadunud, need on Bertolt Brechti sõnad ning seega meil on missioon, meil on kohustus puuetega inimeste liikumise poolt tuua meie kolleegid valgusesse välja pimedusest. head turvalist koduteed, hea, häid jõule, ilusat uut aastat ning aktiivset aastat soovin teile ennekõike, proaktiivset aastat ning kui vajalik, minge ka tänavatele. tehke selgeks oma seisukoht, me ei ole passiivsed, me ei ole passiivsed, me ei ole lihtsalt teenuste vastuvõtjad, me oleme õiguste omanikud ning meie sõnum on väga selge ning meie sõnum on võimas. ilma meie osaluseta ei saa meie kohta ühtegi otsust vastu võtta, aitäh